Good afternoon, ladies and gentlemen. tere pärastlõunat, daamid ja härrad. palun võtke istet. We waited enough time. ootasime juba piisavalt. ja nüüd arvan ma, et äh, meie komisjoni liikmed on juba siin saalis. nii et äh, alustame siis Sergei komisjoni koosolekuga täna pärastlõunal esimene päevakorrapunkt on päevakorra kinnitamine. olete saanud juba selle päevakorra eelnõu, see on teil mappide vahel ja ma tahaksin siia midagi lisada. pärast äh, seda, kui päevakorra eelnõu teile saadeti esmaspäeval, komisjon kaheksandal juulil saatis delegeeritud õigusakti Euroopa Parlamenti see saadeti teile edasi e-kirja teel üheksandal juulil. jällegi, Euroopa Liidu äh, äh, see ajakava paneb väga keerulisse olukorda, sellepärast et vastavalt reeglitele, mis äh, delegeeritud õigusakte puudutavad, kui Euroopa Parlament ei võta oma seisukohta kahe kalendrikuu jooksul selle õigusakti suhtes, siis kaheksandaks septembriks on see kuupäevaliselt või ei palu pikendust selleks ajavahemikuks, siis võetakse see akt vastu. ja sellepärast peame me selle oma päevakorda täna lisama, seetõttu teen ma ettepaneku, et me tegeleme homme hommikul meie esimese päevapoole lõpuks sellega, pärast seda, kui oleme arvamuste vahetuse pidanud härra Kessleriga. kas te olete sellega nõus? kas on veel päevakorra suhtes ettepanekuid muudatusteks? ei ole, sellega on siis meie päevakord vastu võetud. edasi, äh, meie protokolli vastuvõtmine seitsmeteistkümnendast juunist kaks tuhat viisteist, äh, jällegi lisatud teie kaustade vahele. Äh, teen ettepaneku, et nagu tavapäraselt, kui ei ole mingisuguseid vastuväiteid selle koosoleku jooksul, siis kiidame selle protokolli heaks. kas on kommentaare? ei ole edasi on siis juhataja teadaanded. mul on kaks teadaannet ja teen äh, lühidalt. kõigepealt tahaksin teile anda teada, et täna hommikul osalesin ma Kotari komisjoni äh, koosolekul regioonide komitees. Kotari komisjon äh, väga lahkesti kutsus mind sinna, et ma teeksin ettepaneku meie komisjoni tööst ning ka võimalustest, kuidas paremini koordineerida ja teha koostööd Kotteri komisjoni ja meie regi komisjoni vahel Euroopa Parlamendist. mul on väga hea meel, et kõik need teemad, millega me töötame, on ka Kotteri komisjoni päevakorras, nii et arvamuste vahetus oli kena ja mul on väga hea meel et tuleviku hea koostöö osas Kotari komisjoni ja Regi komisjoni vahel Euroopa Parlamendis on nüüd hea alus tehtud. teine teadaanne eh, siis komisjoni esimeeste koosolek. Eh, see leidis aset meie Strasbourgi täiskogu ajal eelmisel nädalal. Eh, selle kohtumise jooksul oli meil arvamuste vahetus komisjoni asepresidendi härra Timmermansiga. see on osa tööprogrammist Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi vahel ning selle eesmärk on tihedamalt vahetadi, vahetada arvamusi ja teha tihedamat koostööd eh, siis eh, komisjoni esimeeste konverentsi ja asepresidendi vahel selle kohtumise jooksul küsisin ma nende poliitikate kohta, mis on praegu rakendamise järgus, näiteks ühtekuuluvuspoliitika ning äh, selle kohta, kuidas on koordineeritud erinevad Euroopa Liidu instrumendid, eriti äh, tõukefondide ja uue strateegiliste investeeringute fondi vaheline koostöö. mul on hea meel teile teada anda, et äh, härra Ante Timmermans oli minuga täielikult päri ja toetas meie jõupingutusi ühtekuuluvuspoliitikat rakendada. ning ta ütles ka, et see saab olema väga oluliseks osaks komisjoni tööst kahe tuhande kuueteistkümneks aastaks. et vaadata üle hea koostöö erinevate Euroopa Liidu eh, poliitikavaldkondade vahel. nii palju siis kahest eh, juhataja teadaandest et anda teile ülevaate, mis eelmiste päevade ja nädalate jooksul on juhtunud. ja järgmine päevakorrapunkt, läheme selle juurde kohe. tegemist on seminariga teemal territoriaalne juhtimine ja ühtekuuluvuspoliitika tahaksin teile tuletada meelde, et Regi on palunud meie teadus- ja uurimisüksust, mis töötab poliitikaosakonna B all, selleks, et organiseerida seminari eh, territoriaalse juhtimise ja ühtekuuluvuspoliitika vahel, et seda uut ja keerukat poliitika kontseptsiooni eh, lähemalt uurima hakata. see toob kaasa kaks eh, ühtekuuluvuspoliitika olulist valdkonda, kohapõhine lähenemine ning mitmetasandiline valitsemine nagu te näete meie programmist, siis me räägime erinevast territoriaalse juhtimise poliitikatest ja valdkondadest me alustame kohe sissejuhatavast äh, sõnavõtust poliitika rakendamise kohta, siis kuulame ära äh, kohaliku omavalitsuse äh, perspektiivid. loomulikult vaatame üle ka territoriaalse valitsemise head praktikat, mis Flandre regioonist on pärit. presentatsiooni saavad nüüd võimaluse teha härra Kai Pööme ja proua Susanne Silmer, kes on äh, Spatial Foresight äh, uurimiskeskuse osa, äh, härra Abel Schumann, kes on territoriaalse juhtimise ja arengu osakonnast OECD-st ning härra Rene Vanderlek, kes on projektijuht ruumiarengu osakonnast Flandre regioonist. pärast neid ettekandeid äh, annan ma sõna parlamendi liikmetele küsimusteks või kommentaarideks. ja ma teen ettepaneku, et äh, eraldame selleks äh, päevakorrapunktiks poolteist tundi ning kogu arutelud lõpevad kuusteist nelikümmend viis. niisiis, meil on siin ka Euroopa Komisjoni esindajad olemas, härra Marton Matko on Regio peadirektoraadist kohal, selleks, et meie arutelust ka osa võtta ja annan siis äh, kohe äh, härra Pöömele ja proua Silmerile sõna. suur tänu kõigile, suur tänu, tere pärastlõunast, äh, proua Silmer ja mina ise püüame anda teile väga kiire ülevaate sellest, kuidas näeb välja territoriaalne valitsemine ja ühtekuuluvuspoliitika tegemist on keerukate teemadega, nii et annan teile mõtteainet loodetavasti siin ja loomulikult äh, ka sissejuhatavad punktid äh, aruteluks. Äh, mida me plaanime teha? vaatame seda, mis täpselt on territoriaalne juhtimine, kuidas seda mõista, püüame selle siduda ühtekuuluvuspoliitikaga ja vaatame, millised on kontekstuaalsed muutujad, kuidas kontekst mõjutab seda, kuidas institutsionaalne võimekus territoriaalse juhtimise puhul on arendatud välja ja kokkuvõttes arutame seda, milline on väljakutse ja hüved territoriaalse juhtimise osas ning kuidas seda on võimalik äh, tugevdada, kui me seda teha tahame. selleks, et aega säästa, arvan, et alustame <laughs> sellest, mis territoriaalne juhtimine on ja kuidas täpselt me saame seda defineerida ning loodetavasti Äh, minu kolleeg äh, teeb väikse sissejuhatuse. proua esinaine, te juba ütlesite, kuidas me tahame täpselt äh, territoriaalset valitsemist mõista, siin ei ole mingisugust lõplikku definitsiooni, aga te ütlesite kahte, et kaks põhilist kontseptsiooni on territoriaalse juhtimise tuumaks. esiteks, mitmetasandiline valitsus, valitsemine, mis on selleks tähtis, et erinevad osalejad erinevatest sektoritest ka kokku tuua Eh, ka haldustasanditelt ning eh, kohapõhine lähenemine, eh, mille eesmärk on konkreetsele territooriumile keskenduda. ja arvestada siis, kuidas territoorium kui selline mõjutab valitsemist. ka strateegilisem pikaajaline fookus on tähtis mitte ainult ühe sektori põhise poliitika jaoks, vaid ka selleks, et arvestada konkreetseid ühiskonna eesmärke tervikuna kokkuvõttes. võiksime lihtsalt öelda, et territoriaalne juhtum, juhtimine tähendab head juhtimistava, mis on väga selgelt konkreetse territooriumiga seotud, mis selle poliitikaga, mida seda poliitikat puudutab. ja siit ma jõuangi küsimuse juurde, et kuidas on see siis konkreetselt seotud ühtekuuluvuspoliitikaga? ühendus ühtekuuluvuspoliitikaga äh, on oluline vaadata kolme dimensiooni läbi, nagu Sabine ütles, üks on loomulikult kohapõhine äh, lähenemine, kui palju üks konkreetne territoorium on tähtis, äh, teiseks valitsemistasandi oma, see on väga oluline sellel perioodil eriti, ning siis see strateegiline pikaajalisem dimensioon ning selleks, et see oleks teostatav, see uuring, valisime välja kuus tänase ühtekuuluvuspoliitika elementi, mida me saame siis äh, arutada. esiteks äh, ühtse raamistiku tutvustamine, teiseks äh, suurem orienteeritus tulemustele, näeme seda kahe tuhande neljateistkümnenda, kahekümnenda aasta perioodil eriti, temaatiline kontsentreerumine, partnerluspõhimõte, lähenemine siis kogukonnapõhine äh, arendustegevus äh, ning viis protsenti ette nähtud siht äh, otstarbeline eraldatus linnalise arengu jaoks ja viimasena see, et rahvuslikesse programmidesse läheb rohkem raha siis kesksel tasemel riigis kui kohaliku omavalitsuse programmidesse. nii et kui me vaatame nüüd ühtekuuluvuspoliitikat ja neid kolme dimensiooni, siis Äh, läheme kohe detailsemaks, aga äh, kohapõhises lähenemises on meie hinnangul just partnerluspõhimõtte käitumiskoodeksina äh, tänasel programmeerimisperioodil tähtis, sellel on palju potentsiaali selleks, et kohapõhist lähenemist kasutada. see peaks olema kindlasti väga tugeva kohaliku mõjuga ja partnerlus peaks sedasama pitserit kandma Äh, kohalik areng ja äh, integreeritud territoriaalne areng, äh, väga selgelt on see just ka koha ja territooriumiga seotud. aga me peame olema ka väga ausad ja ütlema siin, et see on väga pisikene osa rahastusest, nii et me ei oota seda, et need kaks instrumenti oleks nüüd mingisuguse suure süsteemi revolutsiooni aluseks. Need on väga head küll, jah, aga nad väga vähe mõjutavad seda, kuidas regionaalne poliitika üldisemalt võib-olla muutub edasi viis protsenti eh, jätkusuutliku arengu tagamise eesmärkideks eh, sihtotstarbeliseks eh, investeeringuteks on väga hea. see mõjutab kindlasti teatud territooriumeid. ja linnalise arengu jaoks nähtud sihtotstarbelised investeeringud on muidugi väga tähtsad, aga teisest küljest me oleme temaatilise kontsentreerituse osas skeptilisemad, sest seda on Äh, rakendatud äh, nüüd ka tõukefondide puhul, me näeme pigem seda, et äh, keskendumine toimub pigem sektoraalselt või teemapõhiselt ja mitte territoriaalselt. nii et seetõttu oleme skeptilisemad ja rohkem kulutatakse raha nendest vahenditest ka riigi programmide jaoks. nii et kohalikele omavalitsustele on raskem rahasid saada me näeme pigem, et, et need kaks instrumenti on äh, neutraalsemad. edasi, kui me vaatame tugevamat juhtimist ja seda, kuidas äh, mitmetasandiline ja mitmesektoraalne valitsemine toimub, siis äh, ühtne raamistik toob praegu kokku erinevad rahastusvõimalused ja see võimaldab ka erinevatest allikatest kokku siduda ressursid, see on väga hea territoriaalse juhtimise tugevdamiseks. ka partnerluspõhimõte on väga hea, sellepärast et see võtab kokku erinevate sektorite üleselt äh, tasemetelt äh, äh, koostöövõimalused. integreeritud territoriaalsed investeeringud, jällegi tugev rõhk on siin pandud kohalikele partneritele, kes on süsteemis tugevamaks muutunud, nii et see on kasulik, edasi jällegi linnalise investeeringute sihtotstarbeline tase viis protsenti, see tugevdab äh, ka äh, juht, territoriaalse juhtimise põhimõtteid. kohalikule tasandile üleminek on siit äh, võib-olla raskem, sellepärast et mitmetasandilise valitsemise süsteemis selline investeeringute struktuur vähendab kohalike omavalitsuste rolli praegu ja ilmselt partnerlus on ka pigem sektoriülene või sektoraalselt kontsentreeritud kui territoriaalselt ning äh, siin lõpetuseks me analüüsisime ka neid strateegilisi pikaajalisi äh, dimensioone, kuidas on see uuel perioodil tugevdatud ja esimese, erinevad muutujad, mida me vaatasime, äh, näitasid, et see võib jah, aidata tugevamalt strateegiliselt orienteeruda või nõrgemalt. nii et pigem on äh, tulemuspõhine see fookus ning see tähendab, et meie programmide eesmärk on ilmselt äh, lühiajaliselt mingisugused tulemused saavutada ja pikas perspektiivis äh, eriti seda ei nähta. aga mõlemad osad loomulikult sõltuvad väga sellest, kuidas äh, neid konkreetseid plaane ja programme rakendatakse praktikas ning kuidas liikmesriigid nendega ümber käivad. ma arvan, et siin ongi öeldud rakendamise kohta enam-vähem kõik rakendamise kontekstuaalsed faktorid mõjutavad kõige rohkem, kuidas äh, territoriaalset juhtimist saab äh, tugevdada või siis mitte. Äh, Sabine, ehk saad lisada siia veel siis kontekstuaalsete tegurite tähtsuse kohta? kontekst on tõesti tähtis. meil on erinevad kontekstitüübid, mis on tähtsad. esiteks institutsionaalne kontekst selles regioonis või riigis või siis linnas need äh, ju ütlevad äh, ära, kes peab olema juhtimisstruktuuri kaasatud, sellepärast et erinevad vastutused on erinevate sektorite ja tasandite üleselt, erinevates riikides ja regioonides ning samuti vabakonna ülesanded erinevad erinevates äh, Euroopa paikades. teiseks, mis puudutab pärandit, juhtimisprotsesside traditsioonid on juba niivõrd erinevad ning need äh, sellised protsessid on arenenud läbi erinevate mm, ajastute ning see kaart teie ees annab võib-olla mingisuguse äh, juhtindeksi, Euroopa äh, juhtimise kvaliteediindeksit näitab, näitab poliitilist stabiilsust, poliitikate mõjutamist ning usaldusküsimusi ning see näitab, et meil on tegelikult võib-olla äh, parem pärand kui näiteks Rootsil või äh, Taanil Põhja-Euroopa riikidest äh, ning meil on võib-olla vähem soodsad kohad juhtimise vallas, osa Lõuna-Euroopast ja ka mõned Ida-Euroopa riigid. ning edasi küsimus, kas on mingisugune indiviidist juhtmootor, kes aitab poliitikaid äh, panna territoriaalsete juhtimiskontekstide äh, sisse ning äh, samuti erinevad juhtimise mudelid, viisid, kuidas poliitikat Äh, ellu viiakse ja me saame siin äh, vähemalt neli erinevat äh, mudelit eristada, mida kasutatakse erinevates kohtades, erinevates tingimustes, vastavalt sellele, mida meie osalejad teavad, nad rakendavad erinevaid neid mudeleid ning kokkuvõttes võib öelda, et ei ole ühte lähenemist, mis sobib kasutada igal pool küll inimesed tahaksid seda konkreetset äh, mudelit meie käest teada saada, aga igal pool ei sobi üks ja sama. nii et kontekstuaalsed faktorid mõjutavad seda, millist juhtimisstiili kasutada. ja huvitav küsimus on ka siin, et millist äh, institutsionaalset äh, pädevust on meil vaja. selleks on kõigepealt vaja aru saada, et territoriaalse juhtimise protsessid ei ole mingid kiired protsessid, need võtavad palju aega, nii et vaja on aega ja on vaja ressursse selleks, et erinevad osalejad saavad pikaajaliselt kaasa teha ja kui me räägime institutsionaalsetest võimalustest või võimekustest, siis on esiteks vaja meil vastutustundlikku juhtkonda, väga selget rollijaotust ning vastutustunnet vastavalt siis sellele, mida, kes mida teeb ja kuidas on erinevad osapooled kaasatud edasi on ka väga oluline jõustamise küsimus, täpselt see, et meil on vaja eh, kedagi juhtmootoriks, eh, väga motiveerivat indiviidi. Eh, see on siis kas üksikisik või mõni institutsioon, kellel on piisavalt jõudu, et selliseid muutusi inspireerida. ja me küsisime, et milline see inimene peab olema, mille peale meile vastati, et äh, meie respondendid ütlesid, et me näe-, tunneme ta ära, kui me teda näeme. nii et äh, sellist juhtrolli on vaja protsessi sees. Äh, samuti me näeme, et need inimesed või inimene või siis institutsioonid, nad peavad omama võimu ja ressursse selleks, et see initsiatiiv võtta ja neid protsesse juhtida. aga oluline ei ole mitte ainult juhtimine, vaid ka osalejad. kui me tahame häid territoriaalse juhtimise protsesse, siis meil on vaja väga palju erinevaid osalejaid, kellel peab olema intellektuaalne võimekus, aeg ja ressursid selleks, et osaleda. Eh, ning mitte lihtsalt tulla kohale, eh, olla ettevalmistamata, olla ilma igasuguste allikate ja ressurssideta. Eh, nii et institutsionaalne võimekus äh, osapooltel peab olema, et äh, häid territoriaalse juhtimise protsesse tagada. samuti on oluline teatud paindlikkus, sellepärast et me alustame ühtede osapooltega, aga meie sidusrühmad võivad muutuda, äh, nad võivad saada erinevaid rolle ja hoolimata kogu paindlikkusest me peame tagama selle, et meil oleks õiguslik kindlus, õiguskindlus ja äh, teadmine, mi-, millised on meie võimalused ning oluline on seda ka, et äh, need institutsioonid, kes on protsessi kaasatud, võivad kohanduda selle protsessiga äh, aja jooksul. nii et institutsionaalne võimekus on väga tähtis ja võib olla tegelikult väga ressurssi, palju ressurssi nõudav nii et enne, kui me nende protsesside juurde läheme, peame me ka saama aru, miks pärast me täpselt teeme seda, millised on siin hüved või väljakutsed ja Sabine saab nüüd edasi sõna nende küsimuste osas. tänan, nagu ma alguses ütlesin, territoriaalse juhtimise üheks iseloomulikuks jooneks on see, et tuleb aru saada, et sellel on pikaajaline strateegiline äh, eesmärk ja see peab teenima ühiskonna eesmärke, mis tähendab seda, et see on vahend teiste eesmärkide saavutamiseks. sellise lähenemise puhul me saame paremini arvesse võtta ka iga territooriumi eripära, saame ära kasutada territooriumi potentsiaali paremini ja olla teadlikumad võimalikest probleemidest, ja kaasates kõik asjakohased otsustajad ja osalejad saame paremini koordineerida erinevaid poliitikaid, eesmärke, suurendada nende osadust, sest nad on kaasatud. ja samas tuleb tunnistada, et, et on erinevad eesmärgid erinevatel poliitikatel, erinevatel valdkondadel, erinevatel tasanditel ka nendest tuleb olla teadlik ja osalejad peavad olema nendest teadlikud ja nad peavad ka seda aktiivselt tunnistama ja mitte sulgema silmad ja eitama, kuid nagu Kai ütles, samal ajal kaasneb sellega väga palju väljakutseid, see nõuab palju aega, selleks on vaja väga palju võimekust ja suutlikkust ja sellega kaasnevad väga paljud erinevad lähenemised nii erinevates kohtades kui ka erinevate poliitikate puhul. sellega ma jõuan küsimuse juurde, mida on võimalik teha, et üle saada nendest väljakutsetest, samas tugevdades territoriaalset juhtimist, kui me tõesti tahame seda kasutada meie põhieesmärkide saavutamiseks ja lõpetuseks me peame siiski meenutama, et territoriaalne juhtimine ei ole eesmärk ise omaette me peame alustama piirkondlikult või kohalikul tasandil selleks, et välja selgitada, mida me soovime lahendada ning mõelda sellele, kuidas territoriaalne juhtimine saab meile pakkuda tulemuslikumaid lahenduse võrreldes tavalise tegutsemisega. seega see ei ole iseenesest eesmärk ja kui on tegemist territoriaalse juhtimisega, me leiame, et see on sobiv lähenemine siis lähtudes vastavast kirjandusest ja erinevatest näidetest Euroopast, meil on oma dokumentides toodud mõningad näited, eh, olen veendunud, et selleks on vaja uut kultuuri avalikus sektoris. on vaja üle minna nõuetekohasest täitmisest eh, tulemustele suunatud tegevusele. mõned inimesed ütlevad, et see on nagu rohkem ähm, ettevõtlustaoline suhtumine, mis on vajalik, et see teoks saaks kuid samas me on mainitud, et mitu korda ja seda, et me peame ka nendele isikutele, nende isikute mõjuvõimu suurendama, mis suudavad seda protsessi kujundada ja kaasata sellesse protsessi asjaomased sidusrühmad. ja mitte vähem tähtis on see ja siin me lähtume hiljuti eelmisel aastal avaldatud äh, uuringust, mille avaldas ESPAN, mille äh, esikaan on ka sellel slaidil, ähm, see, kuidas äh, propageerida territoriaalset juhtimist ja siin on loetletud viis põhipunkti, mida tasub analüüsida. kuidas koordineerida äh, vastavate osalejate institutsioonide meetmeid ja tegevusi, kuidas integreerida erinevad poliitikasektorid ning mobiliseerida ka äh, huvitatud osapooled, kuidas kohaneda muutuva kontekstiga, sest need äh, muutused leiavad aset ja meil on vaja teatud paindlikkust. ja me peame pidevalt mõtlema ka äh, poliitikaprotsessi kohapõhistele mõjudele, mitte unustama neid, ka neid äh, edendama ja propageerima, need on viis põhipunkti, mis aitavad meil liikuda edasi territoriaalse juhtimise suunas see oli väga lühike ülevaade, viieteistminutiline ülevaate, äh, mille käigus me püüdsime teile anda niisuguse lühiülevaate sellest väga keerulisest valdkonnast. ma loodan, et see ergutab teid äh, edaspidi mõtteid vahetama sellel teemal. täna on peaaegu viisteist minutit. jah, tõepoolest, see on huvitavaks aluseks meie mõttevahetusele ja nüüd me jätkame jah, ma tean, härra Schumanniga, täpselt. Teie ettekanne mitmetasandilised valitsemissüsteemid ja kohalike omavalitsuste reform. kas ma valitasin õigesti? jah, kõigepealt tänan äh, kutse eest osaleda teie töötoas, et jagada teiega OECD kogemusi ja eelkõige on oluline mainida, et OECD puhul on eh, tegemist organisatsiooniga, mille liikmeskond on natuke suurem kui Euroopa Liidul, seega kui me esitame statistilisi andmeid, siis neid ei viita mitte ainult Euroopa Liidu riikidele, vaid eh, OECD-le tervikuna, kuhu kuuluvad ka Ameerika, eh, Aasia riigid, Austraalia ja teised kui me vaatame eh, nüüd OECD riikides piirkondlikke valitsusi, siis esmalt tuleb meelde see, et meil on väga suur arv neid piirkondlikke valitsusi. Eh, OECD riikides kokku ligi sada nelikümmend tuhat eh, piirkondlikku valitsust. on kaks riiki, mis eriti tõusevad esile. ühelt poolt USA ja teiselt poolt Prantsusmaa ja mõlemas riigis on umbes nelikümmend tuhat piirkondlikku või kohalikku omavalitsust. USA-s on selle põhjuseks see, et tegemist on suurriigiga, kus on rohkem kui kakssada kakskümmend miljonit elanikku, kuid Prantsusmaal on väga palju omavalitsusüksusi. rohkem kui veerand omavalitsustest OECD riikidest asub Prantsusmaal kokku on meil sada kolmkümmend neli tuhat omavalitsuse üksust OECD riikidest, umbes viissada piirkonda ja umbes neli tuhat nagu vahetasandi valitsusüksust, mis paiknevad kuskil riigi, piirkonna ja kohaliku omavalitsuse tasandi vahel, mis on alumine tasand. kui me nüüd süveneme detailidesse selle kohta, millised on erinevad lähenemised piirkondlike valitsuste puhul, siis võib teha vahet kahel mõõtmel. kõigepealt teile tuntud äh, vahetegemine föderaalsete ja unitaarriikide vahel ja siis võime teha edasi veel vahet mitte ainult nende kahe põhiomaduse põhjal, vaid ka erinevate piirkondlike valitsuste tasandite kaupa üldiselt OECD-sse kuuluvad riigid, kus on üks ähm, piirkondliku valitsuse tasand, üldiselt omavalitsused ja kõige tavalisem on kahetasandiline <clears throat> omavalitsuste tasand, äh, seega riigid, piirkonnad ja siis kohalikud omavalitsused ja on paar riiki, kus on kolm erinevat tasandit piirkondlikke valitsusi osariigid, piirkonnad, siis mingi vahetasand ja siis kohalik omavalitsus kõige madalamal tasandil. ja äh, üllatav, et kui me võrdleme neid erinevaid riike, siis tuleb välja selge tendents, mida suurem riik, seda rohkem on neid piirkondlikke valitsuse tasandeid. see mm, peegeldab ka seda, mida ütles eelkõneleja, sest ei ole võimalik sellist äh, leida lähenemist, mis sobib kõigile ja seetõttu iga riik püüab leida endale sobivama, parima piirkondliku valitsuse süsteemi, kuid samas tuleb silmas pidada, millise riigiga on tegemist äh, ja leida siis selle riigi jaoks sobiv piirkondliku valitsuse mudel. Äh, äh, kas see on järgmine pilt, mida sageli näidatakse? kui me vaatame, kuidas siis äh, osariigid või piirkonnad see esimene tasand välja näeb, sellel joonisel on toodud äh, siis OECD riigid tüüpilise piirkondliku valitsuse keskmine rahvastiku suurus ja geograafiline suurus ja näete, siin on väga suured erinevused. siin on riike nagu Šveits, Ungari, Tšehhi Vabariik, kus tüüpilise piirkonna suurus on paar tuhat ruutkilomeetrit ja paarsada tuhat elanikku ja samas on ka riike ja tegelikult neid on üsna arvukalt. mitte kõik ei ole sellel joonisel näidatud, näiteks nagu USA, kus tüüpilises osariigis on mitusada tuhat ruutkilomeetrit territooriumi ja mitu miljoni elanikku. sama võib öelda ka Saksamaa kohta, kus tüüpilisel piirkondliku valitsuse tasandil on viis miljonit elanikku, seega riigiti on erinevused väga suured. ja loomulikult eh, ei paku meile huvi ainult see, ähm, kui suured need äh, riigid või piirkonnad ja piirkondlikud valitsused on, vaid äh, ka see, kuidas nad toimivad, mida nad teevad, kui mõjuvõimsad nad on. üks oluline indikaator on siin siis piirkondliku valitsuse äh, avalike kulutuste võimekus. nagu te näete, siin joonisel on piirkondlike valitsuste kulutused suhtarvuna kogukulutustele ja suhtarvuna SKT-sse. nagu te näete, siin on väga suured erinevused. siin on riike nagu näiteks Taani kus, kus kuuskümmend protsenti äh, kogu avalikust rahast äh, kulutatakse piirkondlike valitsuste poolt ja siis teiselt poolt Kreeka, Tšiili ja Uus-Meremaa, kus see arv on ainult umbes kümme protsenti muidugi see aspekt, mida tema mainisid, on oluline, aga ma seda praegu ei kommenteeri. see sõltub muidugi piirkondlike valitsuste vastutusalast ja mandaadist, kuid samuti on oluline silmas pidada mitte ainult see, kui palju need piirkondlikud valitsused kulutavad, vaid ka see, kui suur autonoomia neil on milline on nende otsustuspädevus. Te näete siin Põhjala riike, Taani, Rootsi, Norra ja Soome koos piirkondlikud valitsused, äh, kulutused on väga suur, kuid arvestades nende suurt osatähtsust, on neil siiski väga väike autonoomia, sest neil on väga selgelt piiritletud äh, ülesanded, mida nad peavad täitma, seda nad teevad, kulutades raha, kuid neil ei ole eriti palju otsustusõigust selle üle, kuidas nad kulutavad seda raha ja seda tuleb silmas pidada, kui te vaatate seda joonist, sest siin ei ole kõik aspektid välja toodud. siiani olen põhiliselt rääkinud piirkondadest ja osariikidest, nüüd ma tahaksin rääkida kohaliku omavalitsuse tasandist, keskendudes just suurlinnade aladele ja põhjus, miks ma tahaksin keskenduda just suurlinnade aladele, on selles, et need on väga erilised, seda mitmes aspektis ja seetõttu on oluline teada, kuidas ka omavalitsused on üles ehitatud suurlinnade aladel. kui me peame silmas neid suurlinnade alasid, siis eh, tuleb arvestada, et need on väga tihedalt seotud oma toimimise sotsiaalmajanduslikes aspektides et kõik meist, kes elab suurlinnades, teame, et me elame ühes linnaosas, töötame teises linnaosas, käime poes teises linnaosas või külastame isegi Prantsusmaa teist osa ja samuti ka äriettevõtjad, kes tegutsevad suurlinnades, tegutsevad üle kogu selle suurlinna ala. kuid OECD riikides need funktsionaalsed seosed aga kahjuks ei peegeldu selle suurlinnade institutsioonide struktuuris. enamik äh, nende suurlinnadest koosneb äh, eraldiseisvusest üksikutest omavalitsustest ja nagu te näete selles, sellel joonisel siin on välja toodud äh, siis kohalike omavalitsuste üksuste arv saja tuhande elaniku kohta nende suurlinna aladel. ja kui me mõtleme sellise üksuse peale, kus on sada tuhat elanikke, siis te näete, ECD äh, riikides ja ka Euroopa Liidus on väga palju selliseid omavalitsusüksusi, äh, suurlinnaalasid, kus on tosin või rohkemgi omavalitsust ja see tekitab teatud probleeme sest on väga oluline äh, kooskõlatada teatud poliitikaid erinevate osa poolte vahel, näiteks transpordipoliitikat tuleb koordineerida suurlinna erinevate omavalitsuste vahel, ähm, maakasutust, avalike teenuste osutamist on vaja kooskõlastada, kui soovitakse seda efektiivselt ja äh, odavalt osutada. ja ei ole ka üllatav, et meil on sadu omavalitsusi äh,, kes on sellega seotud ja see tekitab nende vahel pingeid, väljakutseid ja need hõõrumised ja need väljakutsed, äh, mis tulenevad suurlinnade alade administratiivsest ülesehitusest, ei ole ka kooskõlas nende funktsioonidega. ja need on olnud viimasel ajal toimunud paljude reformide edasiviivaks jõuks, eriti suurlinna aladel on üle kogu OECD riikide äh, olnud soov läbi viia äh, valitsemisreforme, et luua selline juhtimissüsteem, mis paremini võtab arvesse seda sanktsioonide omavahelist sõltuvust nendel alades, näiteks radikaalsem samm on omavalitsuste ühinemine näiteks, kuid kõige sagedamini oleme täheldanud et on tehtud katsed luua nõnda öelda suurlinna asutusi, mis on siis kõrgemal omavalitsustest ja mille ülesanne on koordineerida erinevate omavalitsuste poliitikaid. see lähenemine on osutunud üsna edukaks ja meil on head tõendeid selle kohta et see edukas lähenemine on võib-olla kõige lähem sellele, mida me räägime, et üks mudel sobib kõigile. see aitab paremini kooskõlastada niimoodi haldusterritooriumi funktsionaalse territooriumiga, mis on muutumas üha tähtsamaks OECD riikides viimase viieteist aasta jooksul ja on osutunud igati positiivseks ja paljutootavaks lähenemiseks. nii palju siis minu poolt. meil on veel täiendavaid trükiseid sel teemal, kui te olete huvitatud ja hea meelega vastan teile ka küsimusi selle teema kohta. vastan ka teie küsimustele selle teema kohta. aitäh ja me jätkame järgmiseks Rene van der Lekk, kes räägib territoriaalsest äh, valitsusest Flandrias aitäh! aitäh mind siia kutsumast, ma arvan, et tegemist on suurepärase võimalusega selleks, et Euroopa ühtekuuluvuspoliitika ja piirkondlikud kogemused omavahel kokku viia, sest minu arvates on see väga tähtis. on väga tähtis, et kõikidel tasanditel poliitika oleks tõhusam. Let me start with some uh, key information. alustuseks kõige tähtsam informatsioon äh, siis Brüsseli põhjaääre projekti kohta. see projekt arenes välja ettevalmistusprojektis, mis puudutas uut ruumiarendusplaani. me saime aru, et meil tuleb uusi mõtteid kontrollida, testida ja ka poliitilisi lähenemisi ja et meil on vaja mingit katsepiirkonda ning me siis ütlesime, et olgu, kasutagem ühte kõige tihedamini asustatud piirkonda, milleks on Brüsseli põhjaäär. tegemist on väga kompleksse piirkonnaga ja me mõtlesime, et kui poliitikad ja erinevad lähenemised seal võivad äh, tõesti toimida, siis võiks tegelikult seda kasutada ka kogu piirkonnas. see projekt sai alguse kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal mitteametlikult, aga siis läks veel natukene aega, kui me siis augustis kaks tuhat kolmteist ka ametlikult projekti käima lükkasime. seda just sellepärast, et me pidime hoolitsema selle eest, et ka paberitöö oleks korras. nii et äh, meil oli vaja projektijuht paika panna, meeskond kokku panna ja me äh, olime ka, me pidime ka eelarve kokku panema. ja Brüsseli põhja ääreprojekti puhul on tähtis see, et tegemist on piirkonnaga, mis asub siis äh, äh, Brüsseli piiri ääres, mis on pealinnaks äh, ja me oleme praegusel hetkel Brüsseli piirkonna ja Flams-Brabanti piirkonna vahel nüüd ka koostöölepingu kirjutanud. me oleme paika pannud ka projekti eesmärgid, mis on üpris tavalised, aga samal ajal tähtsad. me tahame välja töötada pikaajalist äh, arenguraamistikku, mida mõlemad pooled jagavad, aga me ütlesime ka, et me ei oota mingit ametlikku otsustust enne, kui me saame hakata koostööd tegema, me lihtsalt ütlesime, et mitmed projektid juba käivad ja et äh, me tahame omavahel ühendada ka juba käimasolevaid projekte teate, siis äh, me tahtsime kasutada ka et me tahamegi integreeritud territoriaalseid investeeringuid kasutada, aga see eesmärk on kahjuks läbi kukkunud. Äh, nüüd projektide sisu. mis oli esimeseks äh, sammuks? me üritasime tõesti arengupiirkondi paika panna ja tegime seda siis ka äh, arenguplaanide kaudu. Need eesmärgid pandi paika, huvigrupid arutasid need läbi selleks, et me saaksime tõesti seda kõike kohandada piirkondadele ja arvestada ka nende piirkondade prioriteetidega. Äh, Brüsseli põhjaääre jaoks tähendas see seda, et me tahtsime kasutada ära geograafilist kasvu selleks, et me saaksime tõesti laieneda, me soovisime vähendada maavarade e, e, kasutamist, eriti maa e, kasutamist, sest maast on meil puudu. me soovisime ka elutingimusi parandada, eriti ka tervise Äh, küsimusi, sellepärast et äh, meil on tõesti probleeme siin äh, saastatusega, sest meil on Brüsseli ümber suur ring, mis taastab väga palju, tegemist on siis kiirteega ja me tõesti soovisime, et inimesed aitaksid kaasa selle piirkonna parandamisele, me soovisime tõesti toimivat ühtekuuluvust ja samamoodi me soovisime ka korralikku jätkusuutlikku majanduslikku struktuuri. Of course, it's not uh, one back, one back. Of course, this is. Uh... jah. see põhipiirkond ei ole väga lihtne arengupiirkond. me oleme juba teatud territoriaalsed juhtimispõhimõtted paika pannud, kui me oleme välja töötanud äh, arengukavasid. me oleme öelnud, et jah, meil on vaja äh, jagatud lähenemist, aga teiselt poolt tuleb keskenduda ka rakendamisele selleks, et see piirkond ka tõesti muutuks. kuid kuidas seda teha? me oleme juba pikalt äh, tegelenud äh, lähimuspõhimõttega, aga elu on näidanud, et lähimuspõhimõte ei toimi praegusel hetkel erinevate tasandite valitsused teevad koostööd erinevate ettevõtete, äh, erasektori esindajate, teadusasutustega ja territoriaalne areng on palju komplekssem kui äh, mingi piirkonna juhtimine. see tähendab seda, et me peame ka leppima sellega, et erinevad arvamused erinevates piirkondades on olemas ja et me peame tõesti jagatud äh, lähenemisest edasi minema erinevate arvamustega äh, projektide läbiviimiseni. see tähendab seda, et me keskendume tõesti üksmeele leidmisele, et see on kõige tähtsam aga teiselt poolt me kasutame ka üldist põhimõtteks, põhimõtet, milleks on see, et üks vastane ei saa kogu projekti peatada. tegemist võib olla nii kõrgema kui ka madalama tasandi valitsusega ja siis kõrgema tasandi valitsus ei saa projekte lihtsalt äh, Äh, peatada. kui me vaatame seda Brüsseli põhjaäärt, siis äh, seal on seitsekümmend projekti käimas, kolmkümmend erinevat äh, projekti algatajat on ja on tõesti erinevad tasandid esindatud, keskvalitsuse tasand, eriti just lennujaama piirkonnas meil on kaks autonoomset piirkonda, mille piir jookseb täpselt läbi põhjaääres, nii et tõesti, meil on siin tõesti näha erinevad kultuuritaustaga piirkondade vahelisi pingeid, samamoodi on probleeme ka seal keelega, sest räägitakse erinevaid keeli, samamoodi ka on üks provints, mis on seal väga aktiivne, kakskümmend kohalikku omavalitsust. piirkondlikud piirkonnad ei kuul-, koosne mitte ainult valitsustest, vaid kodanikest, ettevõtetest, Äh, erinevatest huvirühmadest ja need erinevad osapooled tuleb meil kõik ühise laua taha kokku tuua, see oli ka meie projekti äh, stardipakuks. nii et mida me siis tegime? me töötasime välja territoriaalse juhtimise lähenemise, mille puhul olid tähtsad kolm sammast. kõigepealt koostöö, mis on tõesti väga tähtis äh, ma ju rääkisin juba alguses, et me alustasime sellest põhilisest lepingust, äh, mille me sõlmisime Brüsseli kui pealinna piirkonnaga, siis äh, kutsusime erinevad äh, huvirühmad, mis tegutsevad seal piirkonnas kokku, koostasime huvirühmade võrgustiku, mis on tegelikult platvorm, mis hoolitseb selle eest, et huvirühmad kohtuvad erinevates töörühmades teiseks sambaks äh, oli see, et me soovisime teadustööle tähelepanu pöörata ja ka territoriaalsele kujundusele tähelepanu pöörata, et me töötame välja projekte, aga me arvestame ka kohalike oludega ja et me projektide puhul pöörame suurt tähelepanu visualiseerimisele. selleks, et me saaksime erinevate äh, osapoolte projekte omavahel ühendada et need ühenduslülid oleksid kõigile nähtavad, et me kasutaksime ära sünergiaefekte ja et inimesed tõesti tunnetavad ka seda kasu, mis tuleb nendest projektidest. ja kolmandaks sambaks oli kasutajate ja kodanike kaasamine. me mitte ainult ei pöördunud nende poole sellepärast, et neil on mingid huvid seal piirkonnas, vaid sellepärast, et neil on väga palju informatsiooni Need inimesed elavad seal, tegutsevad seal, nad teavad seda piirkonda kõige paremini, palju paremini kui ükskõik milline ametnik. nii et see, mida me tegime ja see on see, mida te näete nüüd selles väikeses äh, äh, kastikeses vasakul Google Mapiga me töötasime välja sellise meetme, millega inimesed said välja tuua kõige selle, mis on hea selles piirkonnas ja kokku tuli umbes tuhat mõtet igapäevastelt kasutajat, et nemad ütlesid, mida nemad sealses piirkonnas tähtsaks peavad või kuidas nad seda piirkonna tunnetavad. ja siis me kasutasime muidugi uudiskirju, veebilehekülgi ja muid klassikalisi meetmeid. ja nüüd, kuidas see kõik on ühtekuuluvuspoliitikaga seotud, kui nüüd piiritult aus olla siis piirkondlik arengupoliitika ja ühtekuuluvuspoliitika, nende suhe ei ole ikka veel väga hea. me üritasime integreeritud territoriaalseid investeeringuid kasutada just projektide rakendamiseks, me kasutasime või tahtsime kasutada neid investeeringuid sellistes olukordades, kus me nägime, et kui erinevate osapoolte projektid kokku viia, siis on vaja tegelikult natukene abi vaja selleks, et need, nende projektide läbiviijad siis tõesti ka omavahel koostööd saaksid teha ja me tõesti valitsuse tasandil tegelikult leppisime ka kokku, et äh, tuleb aidata seda rakendamist, aga kahjuks poliitika praegusel, äh, Euroopa ühtekuuluvuspoliitika on praegu siiski selline, mis lähtub poliitikast ja mitte tegudest ja sellega on olnud meil probleeme, nii et äh, need integreeritud territoriaalsete investeeringute puhul me nägime, et väga palju jagatakse ümber ja väga raske on saavutada tasakaalu ja me nägime, et tegelikult igal piirkonnal on äh, huvi saada siiski kõige suurem tükk sellest äh, äh, rahapatakast. ja see, mida meie oleme nüüd viimasel kolmel aastal näinud, on see, et rahastamine, eriti kui tegemist on territoriaalse arengu rahastamisega, oleks tähtis aru saada, et piirkonnad ja piirkondlikud valitsused saavad ise väga palju ära teha. me alustasime selle projektiga, me läheme edasi, anname endast kõik, mis võimalik. aga mida võiks siis pidada Euroopa rahastamise lisandväärtuseks? projektide toetamine, mis läheb kaugemale kui nii-öelda tavaline, tavalised äriprojektid oleks tähtis, et meil oleks vaja selliseid katuseprojekte, mis aitaksid täita Euroopa poliitika eesmärke, mis oleks eesmärgipärased ja ma arvan, et Euroopa rahastamine mängib tähtsat rolli just nendes piirkondades, kus äh, piirkondlikud äh, oskused on võib-olla teistsugused kui naaberpiirkondades. aitäh, aitäh teie väga ausate ja siirate ettekannete ning kogemuste eest, aitäh, kallid kolleegid, nüüd annan sõna teile, kas äh, keegi Regionaalarengu Komisjoni liikmetest soovib sõna saada, härra Van Nistelrooy, palun. aitäh aitäh selle töörühma korraldamisest, me just alustasime algatusraporti koostamist, nii et me töötame juba varsti just nende küsimuste kallal ja väga laiapõhjaliselt. selline on praegu asjade seis. ma üritan nüüd neid erinevaid sõnavõtte kokku panna ja minu arvates ei ole kõik päris selge. kui me vaatame Euroopa stiimuleid ja Euroopa rahastamisvõimalusi, siis ühelt poolt siin Flandria esindaja ütles, et äh, piirkonnad saavad seda ise teha ja et Euroopa väärtus pea, Euroopa väärtuste sissetoomine on väga raske. kui see on nii kohmakas, siis miks me peaksime seda toetama? jah, see, et territoriaalne areng territooriumite poolt käima lükatud äh, aga samal esimeses uuringus öeldi, et temaatiline keskendumine on problemaatiline. ei, keskendumine on see vastus just sellele problemaatilisele olukorrale, see temaatiline keskendumine ongi just see, et me lihtsalt ei jaga piirkondadele rahapatakaid ja ütle, et tehke, mis tahate vaid et me saame tõesti ühises projektis, mille nimeks on Euroopaga tulemusi. me tahame tõesti ka majanduskasvu selleks, et luua töökohti. ei ole nii, et linnad oskaksid paremini juhtida, vaid tegemist on mingi Euroopa eripäraga. see on see, mida tahtsin täna koosoleku nagu kohta siiamaani öelda, jah, parlament muidugi teeb valitsusi ja jääb oma poliitikate juurde, siis mõned huvitavad punktid. Te ütlesite juba, et äh, siin ei, ei ole piisavalt infot, et see ei ole piisavalt selge raport, ei, otse vastupidi, kas te oskaksite ka selle kohta midagi öelda? miks te arvate nii? esimees äh, sissejuhatuses äh, rääkis äh, piirkondadest äh, ja territoriaalsest lähenemisest ja ma tean, et koostatakse ka raporteid selle kohta. et tõesti, see, mida teie peate natsionaliseerimiseks, poliitikate natsionaliseerimiseks, see tõesti käib. tihti on see ka renatsionaliseerimine ja me peaksime pöörama tähelepanu selle mõjudele. Teie oma raportis ütlete, et see toimub majandus poole aasta pärast. Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärgid, ütlete, et see on riiklik meil on siin härra Ruuese raport, kus öeldakse, et piirkondlik mõõde ja kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia käivad omavahel koos. et teie olete eksperdid, öelge, mis on see tulevik, et kui see kõik on raske, kui lisandväärtust ei ole, siis võiks ju ka tegelikult öelda, et jätkame temaatilise keskendumisega. ja viimane märkus numbrite kohta. OECD uuring, jah, tõesti, teil on väga palju erinevaid äh, piirkondi. oli mõningaid riike, nagu näiteks Kreeka kus, kus kümme protsenti läks väga raskes seisus piirkondadele. kas te võite kinnitada, et suurem panustamine, rohkem eelarvevahendid rohkem integreeritud poliitikaid toob tegelikult ka tulemusi, et on suurem majanduskasv ja rohkem töökohti, et me siin kuuleme muudkui erinevaid valitsustevahelisi koostöövormide kasutamisi, aga kui see ei too järgmise kahekümne aasta jooksul uusi töökohti, siis olukord jääb kriitiliseks. nii et kas on tõesti nii, et nagu Saksamaal, kus on detsentraliseeritud valitsemine, on ka tulemused paremad. ma arvan, et seal tuleks täna pärastlõunal siin välja selgitada. aitäh, härra Van Nistelrooy, ma tean, et te soovite vastata, aga me eelistaks kõigepealt kõik küsimused ära kuulata ja siis annan teile sõna, et saate vastata. härra Ederich soovib järgmisena sõna saada. aitäh, mul on üks spetsiifiline küsimus meil oli siin terve rida ettekandeid territoriaalse juhtimise ja ühtekuuluvuspoliitika ning nende ühendamise kohta. mind huvitab eriti West Midlandsi piirkond Inglismaal, sest ma esindan seda piirkonda. seal on praegusel hetkel kava ühendada ametivõimud kogu West Midlandsi jaoks. tegemist on piir, küsimusega, mida ikka veel arutatakse ja arvamused on väga vastuolulised. mis te arvate, kas selline kombineeritud äh, äh, valitsemine, kus seitse erinevat kohalikku omavalitsust äh, ühendatakse, kaasa arvatud kolm linna, et kas see oleks teie arvates positiivseks sammuks äh, ühtekuuluvuse ja territoriaalse juhtimise suunas? ja veel, kas ühe või kahe äh, piirkonna jaoks oleks võib-olla võimalik äh, välja jääda sellest projektist. ma tõesti tahaksin saada informatsiooni nende käest, kelle käes on ohjad, äh, et teie oskasite mulle öelda tõesti, et kas see ühtekuuluvuspoliitika tähendab seda, et ähm, me saame ühe lahenduse kõigile või et kas selle piirkonna sees on võimalik siiski ka jätta mänguruumi ja teatud erandeid teha, nii et ma tõesti tahaksin teie käest teada, et kas selline ühendamine, nii nagu Westmidlandis seda praegusel hetkel arutatakse, aitaks ka Euroopa Liidu äh, territoriaalset juhtimist siis äh, suuremal määral sisse viia. aitäh järgmisele härra Saar, palun. aitäh, proua esimees. kõigepealt äh, suur tänu ekspertidele ettekannete eest suur tänu ka selle eest, et me veel kord nägime kogu seda kirjut pilti, mis meil Euroopas olemas on. kui me räägime erinevatest äh, valitsusvormidest äh, ja poliitilistest äh, olukordadest, tõesti, pilt on väga kirju, olukord väga erinev. mina olin ka varem kohalikus omavalitsuses tegev ja ma tean, et kodanikke saab poliitilises mõttes aktiivseks muuta siis, kui äh, probleemid on neil koduukse ees ja nad seda ise tunnetavad. sealt saabki poliitika alguse. mida kõrgemale valitsustasandile me läheme, seda keerulisemaks küsimused lähevad ja seda raskemaks äh, muutub siis ka üksikisikute motiveerimine ja kõige kõrgemaks poliitiliseks tasandiks on meil Euroopa tasand ja seal on kõik veelgi keerulisem ja veelgi läbipaistmatum ja sellepärast äh, ka regionaalpoliitika loodigi selleks, et ehitada sild äh, ja see ring sulgeda, ehk et Euroopa poliitika uuesti kodanikeni tagasi viia et Euroopa toetusega, Euroopa rahastamisvõimalustega oleks meil võimalik piirkondades äh, ja kohalikes omavalitsustes ellu viia projekte, mida omavahenditega ei oleks võimalik teha. ja kui ma nüüd mõtlen äh, endise Saksa Demokraatliku Vabariigi peale, meie uute liidumaade peale, Ida-Berliini peale näiteks, siis seal läks tõesti viisteist aastat enne, kui piirkonnad jõudsid umbes samale tasandile nagu Lääne-Saksamaal. nüüd uue toetus äh, uue finantsraamistiku perioodi ajal oleme nüüd näinud seda, et need inimesed, kes piirkondlikul tasandil on väga aktiivsed ja kes ähm, liidumaid esindavad ning üritavad liidumaid ühendada ka komisjoni Euroopa tasandiga ja teevad seda siis koha peal, siis nende käest ma kuulen, et ühtekuuluvuspoliitika ja regionaalpoliitika on tegelikult täiesti rakendamatu, sest muudkui räägitakse lihtsustamisest, eriti halduse lihtsustamisest. Need komisjoni poolt paika pandud reeglid piirkondadele ja vahendavatele üksustele on nii läbipaistmatud, ja seotud nii suure vastutuskoormaga, et koha peal läbi vii-, projektide läbiviijad viskavad püssi põõsasse ja ütlevad, et nemad ei suuda seda enam ellu viia. ma tahaksin nüüd teada, kas te teete seda kõike nimelt või miks on see kõik selline, nagu ta on? kui me ühtekuuluvus ja tõus-, struktuuripoliitikat ei saa regionaalpoliitikaga ühendada, kui riigid Regionaalarengu Fondi vahendeid kasutavad selleks, et riiklikke investeeringukavasid rakendada, siis tegelikult regionaal- ja struktuuripoliitika kaotavad ära oma hinge ja ma tahaksin teada, kas sellise poliitikaga on siis võimalik üldse jätkata, mis puudutab temaatilist keskendumist, kallis Lambert, ma pole sinuga üldse nõus, meil on vaja temaatilist keskendumist, meil on vaja neid vahendeid mõistlikult kasutada meil ei ole siin vaja lihtsalt äh, kõigile ei tea, mida lubada, aga see, mida ma ütlesin, äh, on ju nii. komisjon annab piirkondadele ja nendele, kes äh, operatiivprogrammidega tegelevad, kirjutab selgelt ette, mis on temaatiline keskendumine, see, mida nad tahavad näha ja mitte see, mis piirkondade arvates on nende jaoks mõistlik arutelus äh, määruste üle enne otsuse vastuvõtmist me ju kuulasime ära piirkonnad ja nende palve ja just sellepärast me praegusel hetkel neid teemavaldkondi ka laiendasime ja tundub, et komisjon praegu, kui ta piirkondadega dialoogi peab, äh, leiab, et seda ei pea muutma, vaid ütleb, et komisjon teab ise kõige paremini, mida piirkondadel on vaja ja kirjutab selle ette ja kuidas seda eesmärki siis ka täita mis puudutab linnu või seda, äh, et erinevad kohalikud omavalitsused liituvad äh, ühiste projektide läbiviimiseks, ka Euroopa projektide läbiviimiseks, äh, nendelt nõutakse tõesti väga suuri bürokraatlikke paberimäärimisi, öeldakse tihti, et tegelikult äh, nad võitlevad seal korruptsiooni vastu, aga mingist korruptsioonist ei saa isegi mitte rääkida, sest tegemist on tavaliselt väga väikeste ja üksikasjalike projektidega. tõesti, meil on olemas hästi toimiv poliitikavaldkond, mida me nüüd üritame reguleerida. meil on väga palju erinevaid piirkondi, see on Euroopa mitmekülgsus ja struktuuri ja regionaalarengu fondide vahenditega peame me toetama piirkondi, andma neile võimaluse Euroopa toetusega ise oma huvisid kaitsta ja lahendusi oma probleemidele leida. ja me peame hoolitsema selle eest, et just äsja välja toodud meetmetega seda kõike ära ei lõhutaks, sest kui piirkonnad viskavad püsti põõsasse, ja struktuurifondides äh, ja struktuuriprogrammides enam ei osale, siis ka ei pea me ka pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat enam sellest rääkima. ma loodan, et see ei ole, aga nende meetmete eesmärgiks, äh, mida praegusel hetkel äh, administratsioon ja piirkonnad ning kohalikud omavalitsused peavad tegelema, aitäh! Thank you and Mrs Vana, only the floor suur tänu. suur aitäh teile, esinaine, suur aitäh teile väga kompaktse ja väga äh, Äh, suurt infot sisaldava ettekande eest. Äh, esimese äh, seminariga on siin regi komisjonis praegu tegemist selle mm, taolisega, aga väga hea on see, et me saame sügaviti minna ühesse teemasse ja just meie fraktsioon oli territoriaalse juhtimise uuringust väga huvitatud ja me saame ilmselt hea ülevaate erinevatest praktikatest ning teemadest. kaks lühikest küsimust minu poolt, esiteks siis esimesed ettekandjad Te rõhutasite mitmel korral, et ei ole üks äh, lahendus sobib kõigile äh, mudelit, aga kas sellegipoolest on teil ehk mingisugune edufaktor või parem, parim praktika või midagi sellist, kus te omalt poolt saate öelda, et vot see on äh, hea juhtimistava ja see on halb juhtimistava ning milliste kriteeriumite järgi te sellisel juhul ka hindaksite neid kogemusi? ja minu teine küsimus äh, tähendab äh, siis äh, kohalike äh, omavalitsuste ja osapoolte jõustamist. küsimus puudutab seda, mida minu eelkõnelejad juba puudutasid, nimelt viimases ettekandjas härra Vandalik juba puudutas seda sellist kainet analüüsi, et tõukefondide rahad jagatakse poliitiliselt ja mitte nende sisu puudutavalt väga kainestav väljaütlemine eriti just meie komisjoni poolt, kes Euroopa Liit kakskümmend kakskümmend temaatilisi eesmärke, näiteks kliimakaitset, äh, linnalist arengut äh, ja muud saavutada ja parandada püüab. kas teil on siinkohal soovitusi parendusteks, eriti mis puudutab kohalikku tasandit, just nende kohalike omavalitsuste mõjuvõimu laiendamist, jõustamist et neil on olemas äh, võimalused ja võim ja teadmine, kuidas kohalikul tasandil siis äh, äh, kasutada kõiki võimalusi, mida tõukefondid pakuvad, aitäh! Thank you, thank you and Mr Bogovic. suur tänu, härra Bogovic, palun! suur tänu teile, suur aitäh teile tänase diskussiooni eest, minu arust on väga oluline olen ise olnud ka ühe kohaliku omavalitsuses tegev linnapeana ja praegu olen siis Euroopa Parlamendi liige. olen äh, kogenud äh, kohalikul tasandil juhtimist, seetõttu ma võin öelda, et äh, ma alati eeldan seda, et kohaliku omavalitsuse hea korraldus tegelikult mõjutab ka seda, kui hästi toimib riigi tasandi valitsemine. Äh, need ettekanded on olnud väga huvitavad. Äh, siin, kui ma vaatan neljandat ja viiendat slaidi, siis äh, siin hakkavad mulle silma järgmised asjad. siin näiteks on ära toodud erinevate kohalike omavalitsuste suurused. me näeme, et siin on erinevaid indikaatoreid, kus on väga suured erisused, aga me võiksime eeldada, et on regiooni suuruse ja arengutaseme vahel korrelatsioon ning samuti ka riigi arengu vahel korrelatsioon viies slaid näitab siin riike ning lähimuspõhimõtte järgi on ju oluline äh, vastutust delegeerida kõige madalamale võimalikule tasandile, mis on ju edukate riikide puhul nii. Äh, siin esimeses ettekandes räägiti palju äh, koos eksisteerimisest, toimimisest, minu arust on aeg jõudnud kätte, et me räägiksime sellest, kuidas riik peaks äh, kohalike omavalitsuste ja piirkondadega ümber käia, käima. Äh, tihti on see diskussioon täiesti ebaratsionaalne, oluline on see, et inimesed oleksid omavahel seotud, siis on võimalik leida ka erinevate organite ja tasandite vahel kontakte, äh, sest hoolimata riigi organiseeritusest on väga oluline ka see, kuidas täpselt projekte organiseeritakse, et need oleksid hästi korraldatud. see vajab tähelepanu ja siia jõuamegi kohe ühtekuuluvuspoliitika juurde edasi, sest äh, tegelikult see organiseerituse tase on väga erinev ja seetõttu on väga raske äh, ühe statistilise regiooni baasil äh, rääkida projektidest ja siduda neid omavahel. nii et see peaks olema tegelikult üheks raskuskeskmeks, millega me peaksime tegelema ja intensiivselt mitte ainult selle vormiga, vaid tegelikult ka sisuga äh, tuleks äh, tegeleda. selleks, et äh, ühtekuuluvuspoliitikat järgnevateks aastateks korraldada ning see võiks olla ka mootoriks, kuidas edaspidi koostööd teha, sellepärast et inimesi on võimalik kokku tuua ainult siis, kui me räägime konkreetsetest projektidest ja inimestel on väga konkreetsed eelised. nii et see ongi ju Euroopa arengu jaoks väga olulise tähtsusega suur tänu, härra Van Miltenburg, palun. suur tänu, teen lühidalt, sellepärast et aeg on otsas. Äh, lühikene küsimus, see puudutab territoriaalset äh, juhtimist. Äh, minu arust ei ole see eesmärk omaette. härra Van Nistelrooy siin küsis ka selle kohta et kuidas on võimalik tõesti panustada Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegiale, mille fookuseks on jätkusuutlik äh, areng ja kasv ning töökohtade loomine. edasi, see raport on minu ees, aga ma ei näe, et siin oleks äh, nutika spetsialiseerimise strateegiaga midagi, midagi sellest juttu. kas te saate rääkida territoriaalse juhtimise äh, õigest skaalast või sellest territoriaal-, territooriumi suurusest Äh, ja nendest, kes äh, saaksid äh, tõelisi novaatorlikke strateegiaid luua nutika spetsialiseerumise tulemusena selles piirkonnas. suur tänu teile küsimuse eest, ütleb esinaine. tegelikult see on ka osa küsimusest, mida mina tahtsin esitada, sellepärast et me jätkame meie tänase varasema debati alusel siin oma juttu. mina ise toetan tugevalt äh, ühtekuuluvuspoliitika territoriaalset dimensiooni. ma usun, et territoriaalne lähenemine on äh, selline lähenemine, mis annab meile tulemused, mis on Euroopa kodanikule lähemal. ja teisest küljest on meil muidugi äh, nagu öeldud, riigipõhine visioon erinevates programmidesse sisse kirjutatud nii et suur aitäh teile ettekannete eest ja nüüd on teil küsimused olemas, kas on veel küsimusi? ei ole, siis palun. vastused. suur tänu väga huvitavate ja rikkalike küsimuste eest. teen algust ja loodetavasti Sabine saab siis täiendada härra Van Nistelrooy küsimusest lähtudes tahaks öelda, et me peame olema väga selged, kui me räägime kõigepealt eh, projekti tasandist ja meil on siin Flandria näide, eh, me näeme, et projekti juhtimine on tegelikult väga raske, eh, siin on muidugi reeglistik väga karm ja tõesti peab oskuslikult ringi käima nende projektide juhtimisega meie vaatasime neid eh, poliitikatasandeid, mis on selline üleüldine raamistik võib-olla, me ei vaadanud võib-olla konkreetselt projekti detaile ja see ilmselt selgitab ka neid küsimusi, mis meile esitati. kui me nüüd vaatame, kuidas poliitikaraamistik on muutunud, siis meie eesmärk oli näha, kas need muudatused viisid rohkem territoriaalse eh, arengu ja juhtimise jaoks ning tõid eh, võib-olla lähemale üksteisele nii riigijuhte, kohalike omavalitsuste juhte ja võib-olla ka kodanikke. meil olid äh, arutelud äh, result-, tulemusele suunatud, sellepärast et ja temaatikavaldkonnad, me arutasime seda asja ja otsustasime, et see võib-olla on väga hea, aga teisest küljest me nägime, et äh, siin otsuste tegemine toimub kõrgemal tasandil ja ei ole kaasatud nii palju osapooli. nii et eh, erinevate eesmärkide kohaselt võite siin argumenteerida ühte või teistmoodi. teine pool oli siis see territoriaalne valitsemistava ja juhtimine, eh, aga jah, meil olid siin siseheitlused küll ja arutasime, nii et sattusime vahel isegi raskustesse edasi, kas anda siis prioriteeti ühele rohkem või teisele, kas teemale või territooriumile. Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend küsimus. seal ei ole väga tugevat territoriaalset äh, juhtimise dimensiooni. samas äh, rakendamise osas äh, rajaneb see programm juba väga tugevasti sellele, mis juba tehtud on teatud piirkondades, nii et nõrkus on praegu sõnades ja dokumendis et kohaliku omavalitsuse vastutus võetaks just sellel tasandil, kus rakendamist vaja on. nii et äh, jagatud võib-olla visiooni nappus on praegu ja kui see Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend on meie eurooplaste jagatud visioon, siis äh, nendes dokumentides peavad olema need dimensioonid ka välja toodud, mul ei ole muidugi mingisugust äh, imevitsa, kuidas seda lahendama hakata, aga kohalike osapoolte kaasamine tugevamini nende dokumentide ülevaatamisse on vajalik selleks, et jagatud visioon oleks tugevam, et territoriaalse valitsemise äh, dimensioon oleks ka siia juhtimisse kaasatud, mis aitaks ka paremini rakendada neid, neid sõnu siis praktikas nii et me püüame näha neid asju territoriaalse valitsemise perspektiivist, jah. muidugi neid asju võib vaadata ka teisest äh, vaatevinklist ja siis te jõuate teistele järeldused, järeldustele, nii et see on poliitikute ähm, eesmärk ja asi äh, otsustada, kumb prioriteet on kõrgem. edasi West Midlands äh, Äh, erinevate omavalitsuste kaasamine võib-olla ühte regionaalsemasse omavalitsusse, äh, kas see toetab äh, territoriaalset juhtimist või mitte, peab ütlema, et ma teie piirkonnast väga palju ei tea, nii et seda ütlen ette, aga ma ütleksin siis vastavalt eh, sellele, mida OECD kolleeg ütles, et meil on eh, ühelt poolt funktsionaalsed, toimivad ja teiselt poolt administratiivsed üksused. et eh, mis on meie eesmärk, katta kõiki neid kohalikke omavalitsusi, mida te püüate siis kokku suunata. funktsionaalsed üksused peavad koostööd suutma teha selleks, et selle piirkonna arengu eesmärke täita, siis on ju mõistlik neid kokku tuua omavahel kuid teil tekib seal muidugi eh, toimimise või geograafia poole pealt eh, probleeme, siis on, siis see suurüksus ei tööta. nii et jällegi, mis üksus või, või atmosfäär, kontekst pakub piisavaid ja häid võimalusi tulemuse saavutamiseks. edasi on küsimus muidugi, kui palju on või mis ulatuses on vaja seda formaliseerida. Euroopas sellest palju räägitakse et ka erinevatel tasanditel koostöö on vajalik, erinevad lähenemised siin. veel äh, parimad praktikad ja edu kriteeriumid. ma arvan, et siin on väga huvitavaid ja häid praktikaid palju. ma ei taha öelda parimat praktikat äh, aga kui me räägime territoriaalsest valitsemisest laialt, laias tähenduses, siis eh, küsimus on, kas see on eh, tõesti arengu eesmärkide nimel tehtav töö, kas siia on kaasatud ka olulised osalejad, eh, sellisel juhul kas te saate mingisuguse jagatud visiooni ja koostööd teha ja siis äh, on kaks näidet, mis mulle pähe torkasid, üks on Stockholmi regioonist, kus äh, arenguprobleemid äh, olid tekkinud kohaliku tasandi suurest võimust. aga selleks, et lahendada need kohaliku omavalitsuse probleeme, tuleb regionaalselt tasandilt läheneda nii et äh, kohaliku omavalitsused omavahel oma tegevusega ka mõjutavad üksteist. ja regionaaltasandi äh, valitsemine on olnud tegelikult väga lühikeste kätega, neil ei ole olnud piisavalt võimu ja küsimus, mis meil tekkis, oli see, kuidas äh, kõik osapooled sellest teadlikuks saaksid. ja siis kutsuti Stockholmi piirkonna omavalitsused kokku, kokku, nad lõid sellise asja nagu Euroopa mäng, tegid asja mängulisemaks, lõid eh, oma eh, erinevad eh, mängureeglid vastavalt sellele, et meil oli seitse erinevat valitsustasandit, kutsusid kokku kõik osapooled, et tulla nendega koos mängima ja saada aru, kuidas omavaheline suhtlus peaks töötama ja alguses inimestel oli raske seda kõike tõsiselt võtta. aga järk-järgult said nad aru, et jah, tõesti, me oleme midagi just õppinud, kuidas meie äh, tegevus mõjutab äh, erinevaid poliitikasektoreid ja erinevaid valitsemistasandeid. siis hakkasid asjad muutuma ja pärast mängu mängimist äh, väga selgelt äh, EADF programmi e, haldaja e, lisas uue prioriteetse tegevuse, nii et e, asjad muutusid isegi sel tasandil, aga olulisem küsimus oli see, et kuidas luua platvorm, kus me saame rääkida vabalt eh, ja et ei tuleks selline võimuvõitlus mängu, nii nagu meil formaalsetel kohtumistel tavaliselt on. üks näide veel oli Rumeeniast, mis on väga eh, huvitav, muidugi Rumeenia ei ole kõige tugevamate juhtimistavadega riik, aga siin oli immigrantide probleem, kes tulid Timisoarasse eh, mitte Euroopa Liidu liikmesriikidest, neil olid väga tugevad administratiivsed tõkked ja üks vabakonna organisatsioon oli see, kes aastate jooksul püüdis ikka ja jälle koguda kokku olulised osapooled selleks, et leida lahendusi, kuidas nende immigrantide elu võib muutuda lihtsamaks, kuidas nad saavad ligipääsu töökohtadele, haridusele ja nii edasi, kõigele, mis nad vajavad ja nendest organisatsioonidest pärit inimesed olid niivõrd edukad, et mitte ainult äh, Timo Saaras see ei äh, ei toimunud, et äh, teatud struktuurid pandi paika, vaid need ka kasutatakse mujal riigis ja nüüd plaanitakse ka ähm, olulist õigusalast muudatust riigi tasandil. nii et pisikesed detailid, aga ja, ja väga rasked protsessid, aga samas eh, vajadusepõhine lähenemine erinevaid osapooli kaasata. ja see lõhe nende asjade vahel näitab, et me peame kohandama konkreetset konteksti, kontekstiga me ei saa võtta eh, Rumeeniast üle Rootsi kogemust või vastupidi, tuleb eh, teha mm, ära midagi nende struktuuridega, mis juba on. ja siin ongi küsimus, kuidas anda inimestele see võim äh, ja jõud äh, nende asjadega korda saada. juhtumiuuringute põhjal vähemalt me näeme, et mingisugust tõelist äh, päästikut siin ei ole, enamik inimesi ütles, et meil on vaja erinevate tõkete äh, arvu vähendada ja Äh, vähemalt rumeenia keeles on küll ütlus, et äh, kui te ei saa siseneda hoonesse ukse kaudu, siis tulge läbi akna. nii et äh, selline vaimsuse või mõtteviisi muutus, inimesed ei tohiks alla anda, kui on vaja midagi muuta ja Stockholmis sama lugu, see inimene, kes alustas selle mänguga, pidi alguses võitlema selle vastu, et eh, tema üle lihtsalt naerdi, et mis mõttes me mängime siin mingisugust mängu nüüd, aga eh, tegelikult need edusammud läksid ju meie tõukepoliitikasse. ma ei näe, kuidas seda institutsionaalselt oleks saanud lahendada. edasi, hea organiseerimistraditsioon eh, kohalikul tasandil, see sõltub väga kontekstist, kuidas on asju juhtima harjutud, aga jällegi see valitsemise või juhtimise tegevus ei ole mitte ainult valitsussektori pärusmaa, vaid äh, ka ikkagi kolmanda sektori organisatsioonid kuuluvad siia. edasi nutika spetsialiseerumise osas me alustasime seda sellest raportist arutelu, aga äh, tugevad argumendid on ka mujalt esitatud, et Äh, need strateegiad on ehk kopeerimise ja lõikamise, kleepimise äh, lahendused, äh, mida kasutatakse üldiselt, aga samas väga oluline on näha täpselt, millised on konkreetsel territooriumil või piirkonnas eeldused selleks, et uudseid lahendusi leida, millised on osapooled, kuidas neile anda vajalikud pädevused ja jõud nii et need teemad on väga moodsad praegu. Äh, me uurisime ühte Itaalia juhtumit, kus äh, inimesed äh, põllumajanduspiirkonnas pöördusid põllumajanduse juurde tagasi, see ei ole nutikas spetsialiseerumine kui selline, aga nad said selle põllumajandussektori vallas niivõrd tugeva spetsialiseerituse, et ta on nüüd üks selle põllumajandusharu juhtivatest äh, regioonidest üldse. nii et niimoodi võib ka näha seda sotsialiseerumist. Äh, minu poolt kõik ja loodetavasti Sabine saab siin täiendada. That... ma üritan, ma arvan, et anti teile juba üsna põhjalik äh, vastus mitmetele küsimustele ja ma püüan lihtsalt täita mõned väiksemad lüngad, mis mulle meenus siis, kui me rääkisime temaatilisest keskendumisest me oleme seda arutanud Äh, leidnud, et see ei ole halb, eriti just nii, nagu härra Zeller ütles. see tähendab rahaliste vahendite kontsentreerimist vastava territooriumi vastavatele vajadustele ja see täidab eesmärgi paremini. see on teistsugune lähenemine temaatilisele keskendumisele, vähemalt minu jaoks esitati küsimus äh, föderalismi ja väljundite seoste vahel. kui me räägime äh, lähimuspõhimõttest ja peame sellest kinni, sest see on loodud mitte lihtsalt niisama nalja pärast, vaid selleks, et tuua poliitikat kodanikele lähemale ja Äh, viia ellu meetmeid just tasandil, mis on kõige asjakohasem, mis ei tähenda seda, et föderaalne tasand on selleks parim või kohalik tasand on selleks parim. erinevate poliitikate puhul on vaja erinevaid lähenemisi ja lähimus toimib ainult siis, kui sellel vastaval tasandil on ka vajalik suutlikkus ja võimekus olemas mitte alati ei ole kohalik tasand parem, kui seal puuduvad vastavad oskused ja suutlikkus, sest see hõlmab ka lisaks rahalistele vahenditele korralduslikke aspekte ja muid aspekte. Äh, põhilised edutegurid, sa juba kommenteerisid neid piisavalt ja sa mainisid neid ka oma sõnavõtus, kui sa mainisid äh, liidrite rolli ja institutsionaalsete ning haldusorganite ning asutuste rolli ning nende suutlikkust. uuringu käigus, mis oli pühendatud mitmetahelise valitsemise projektidele, me leidsime veel täiendavaid aspekte, kui me rääkisime, kuidas nad toetavad strateegiat kakskümmend kakskümmend. mul ei tule nad praegu meelde, aga nad on vähemalt avaldatud küsimus esitati ka kohaliku tasandi jõustamise kohta, kuidas nende mõjuvõimu suurendada ja seda osa ma võib-olla täiendaksin omalt poolt. erinevatel tasanditel on erinev roll täita ja kõrgemad tasandid võivad ähm, aidata madalamaid tasandeid paremini jõustada, kuid selleks on vaja aega, tõepoolest. ja selleks on vaja tõesti kasutada kogu suutlikkust äh, olla kannatlik, kuid me ei saa seda peale sundida, sest äh, teisel tasandil peab olema valmisolek selleks. ja kui kohalik omavalitsus hetkel seda ei soovi, ei saa seda selle peale suruda, lihtsalt on vaja rohkem aega jätta. Äh, panustamine strateegiasse kakskümmend kakskümmend territoriaalse juhtimise kaudu. me käsitlesime ainult mitmetasandilist juhtimist, aga kui me analüüsisime erinevaid juhtumeid, siis tõepoolest lõppkokkuvõttes selgus, et nendel oli enam-vähem territoriaalse juhtimise lähenemine, sest enamus nendest keskendus kohalikule või piirkondlikule tasandile, lähtudes nende tasandite vajadustest ja lähtudes nende pikaajalisest visioonist. ja vähemalt mõne näite puhul tulemus oli hoopis teistsugune kui see lähtepunkt, millega alustati, kui näiteks rääkisime energiatõhusust toetavatest poliitikatest, siis väga sageli osalejad ei olnud otseselt teadlikud, et nad läbi oma tegevuse toetavad äh, Äh, strateegiat kakskümmend kakskümmend, kuid see oli nende jaoks oluline. kuid nad kasutasid erinevaid suuniseid, Euroopa Liidu väljaandeid, piirkondlikke väljaandeid. Nende jaoks ei olnud niivõrd oluline panustada Euroopa strateegiasse, kuivõrd panustada piirkondlikusse poliitikasse. sellega ma lõpetaksin, et ka teistel oleks võimalus vastata suur tänu, et te siin peatusite. sest kui te tahate midagi öelda, härra Schumann, ma ei saa tal rohkem kui kaks minutit anda. aitäh, üks asi, mida ma tahtsin kommenteerida, on küsimus selle kohta, mida korduvalt esitati, kuidas kohaliku omavalitsustegevus on seotud strateegia Euroopa kakskümmend kakskümmend. ja vastus sellele küsimusele mis on väga selge ja väga oluline, on see, kui me vaatame Euroopa suurlinnade alasid umbes, umbes viiskümmend protsenti Euroopa SKT-st toodetakse suurlinnade aladel. ja kui me vaatame nende suurlinnade alade valitsuste seost ja nende alade tootlikkust, me näeme väga selget ja vahetut seost. Nendes suurlinnade aladel, kus äh, vastav äh, suurlinna administratsioon eh, koordineerib eh, kohalike omavalitsusüksuste tegevust, on palju suurem töö tootlikkus võrreldes teistega ja erinevus on kuskil viis kuni kümme protsenti. ma ei saa praegu väga täpselt seda öelda, aga arvestades, et pool Euroopa SKT-st toodetakse just nendes suurlinnade aladel äh,, on see väga suur näitaja ja see näitab väga seost, vahetut seost kohaliku omavalitsuse ja majanduskasvu vahel nii keskpikas perspektiivis kui ka pikemas perspektiivis. ja teiseks tahaksin kommenteerida äh, äh, tsentraliseerimise õiget tasandit ja detsentraliseerimist. kui me vaatame, kui palju piirkondlikud valitsused kulutavad siis nendes riikides, kus väga paljud avalikest kulutustest on äh, piirkondlike valitsuste poolt kulutatud, äh, näitab, et nendel on väga suur haldussuutlikkus. aga kui me vaatame neid riike, kus piirkondlikud valitsused kulutavad palju vähem, siis ka nendes riikides on haldussuutlikkus väiksem ja tegemist on selliste riikidega ka, mille majandustulemused ei ole kõige paremad. aga oleks suur abi nendele riikidele, kui nad delegeeriksid äh, väga palju äh, ka piirkondlike valitsustasandile ja suunataksid nende haldussuutlikkust. kõigepealt tuleb silmas pidada piirkondliku valitsuse haldussuutlikkust ja kui soovitakse laiendada detsentraliseerimist, ja anda piirkondlike valitsustele suuremad pädevused ja rohkem võimu, siis see on see, mida me üldiselt toetame küll, kuid kõigepealt tuleb alustada nende valitsustasandite haldussuutlikkuse tõstmisega, sest ei saa lihtsalt üle kanda kohustused ja eelarvevahendid piirkondlikule tasandile hoolitsetama, hoolitsema, ta, nende haldussuutlikkuse tõstmise eest. suur tänu, härra Vanderleek, kas teie soovite midagi öelda, me oleme rääkinud rohkem piirkondades, kuid on jäänud väga vähe aega nüüd mittepiirkondlikul tasandile. kaks minutit, ma olen sellega harjunud ja ma ei ole solvunud. ma tahaksin lisada kolm asja minu kolleegide poolt öeldule. esiteks, meie kogemused sellega, kuidas ümber kujundada haldusstruktuuri ja kuidas luua asutusi. meie jõudsime teatud ajahetkel järelduseni, et sellise arutelu algatamine ei ole mõeldav ja mõtlesime selle peale, kes moodustavad selle territooriumi. ja me oleme endiselt arvamusele, et see on avalik valitsus, aga see ei ole õige, see on inimesed ja erainvestorid, kes moodustavad selle territooriumi. võib-olla me ei peaks alati üritama äh, territooriumi ähm, keerulisi aspekte hallata ja juhtida oma valitsusasutustega ja ma nõustun oma OECD kolleegidega, sest piirkonnas ei ole ainult üks funktsioon, seal on mitmeid erinevaid funktsioone, mis võivad omavahel ka kattuda ja seetõttu tuleb alustada nii-öelda võrgustikupõhisest lähenemisest ja seda ka meie kasutasime. teiseks tahaksin lisada äh, oma mõtted ka selle haldussuutlikkuse teemal. ma võin oma isikliku kogemuse põhjal öelda, ja see on väga oluline eeltingimus. ma olen olnud tunnistajaks ka sellele, kuidas viimase kümne-viieteist aasta jooksul minu enda osakonnas on väga palju ümberkorraldusi tehtud ja et on loodud selline äh, töökultuur, kus ametnikud saavad arendada oma ideid, võtta endale vastutuse ja juhtida selliseid projekte. minu arvates on see vajalik ja see tähendab inimestele võimaluste loomist. rahalises mõttes on seda väga raske teha, sest see, see, kes, see põhineb rohkem niimoodi äh, töökultuurile äh, avalikus sektoris. ja viimasena tahaksin mainida sisu tähtsust. jah, ma olen veendunud, et territoriaalne areng ja territoriaalne ühtekuuluvuspoliitika peaks omama sisu, kuid äh, üks asi, mis äh, territoriaalpoliitikat ja ühtekuuluvust eristab, on see, et selle on alati seotud teatud ühiskondlike eesmärkide kogumiga ja see tähendab ka nende eesmärkidega sidumist äh, loodava lisandväärtusega. minu vastus härra Nistelroile on see, jah, ma olen nõus, et töökohtade loomine peaks olema meie põhitegevus, kuid territoriaalses mõttes me ei saa seda teha ilma sidumata seda kliimamuutuste aruteluga, energiatõhususe teemaga. et me saaksime tõelist lisandväärtust luua, kui me loome töökohti ja edendame majanduskasvu. võib-olla selles seisnebki territoriaalse arengupoliitika sisu ja olemus. see ühendab nii palju erinevaid aspekte sest territoriaalne järg ei ole lihtsalt üks projekt, vaid see tähendab erinevate projektide juhtimist ja nende omavahelist ühendamist. ja sellele eraldame ka meie oma raha, mitte ainult projekti, vaid nendesse meetmetesse, mis äh, toovad inimesi kokku, ühendavad neid ja panevad neid uuesti läbi mõtlema oma ideid ja projekte ja see on ka samm erainvestorite suunas, sest me neilt ootame lisameetmeid võrreldes sellega, mis me alguses tegime, selleks, et luua ka ühiskondlikku väärtust ja hüve. sellega ma lõpetaksin. suur tänu. kas Euroopa Komisjoni esindaja soovib midagi öelda? ei, jah, palun. suur tänu, esinaine, ma räägin lühidalt, arvestades ajanapust. suur tänu, et te meid kutsusite ja ma tahaksin avaldada tunnustust komisjoni poolt ka suurepärasele koostööle parlamendi regi komisjoni ja komisjoni territoriaalse väljakutsete osakonnaga. suur tänu selle tänase ürituse korraldamise eest. me kuulsime kolme äärmiselt huvitavat äh, ettekannet ja ka arutelu see, mida mina lisan, võib-olla äh, selgitab mõningaid arvnäitajaid, äh, mis on välja toodud äh, programmeerimise käigus, mis võib-olla toetavad või ei toeta teie esialgseid tulemusi. esimeses ettekandes öeldi, et jätkusuutliku arengu sihtotstarbelised eraldised võib-olla toetavad rohkem territoriaalset juhtimist Äh, näiteks ka kogukonna juhutud kohaliku arengu puhul, äh, sest äh, CCLDD on lihtsalt abivahend, aga teine on kohustus. kui me ähm, sihtotstarbeliselt eraldame rahalisi vahendeid jätkusuutlikuks arenguks siis, siis neli protsenti RDF-ist kulutatakse integreeritud territoriaalsete investeeringute kaudu ja see on väga hea äh, kogu, mida me saame hinnata järgmistel aastatel. nii palju siis selgitust. Äh, läbirääkimised ei ole veel kõikide liikmesriikidega lõppenud, kuid ilmselt äh, need arvud eriti ei muutu. Äh, jätkusuutliku linnalise arengu jaoks tehtud kogu eraldised ületavad oluliselt viite protsenti, mis on nähtud määrusega, see tundub olevat nüüd seitsme koma kaheksa protsendi raamidesse jõudnud, see on üsna hea, me oleme seda eeldanud. ja kui me räägime ETI-st, siis ei tohi unustada, et see on vabatahtlik, see ei ole liikmesriikidele peale surutud, samal ajal seitseteist liikmesriigi on kasutanud ETI-sid ka äh, teiste territoriaalsete probleemide lahendamiseks ja mõlemad annavad väga hea aluse erinevate rahaliste vahenditest kasutamise sünergia saavutamiseks ja nende erinevate rahastute fondide kasutamiseks. võib-olla hinnangu saame anda alles kaks-kolm aastat hiljem, praegu tehakse alles äh, ettevalmistusi rakendamiseks. suur tänu! Äh, selle päevakorrapunktiga seoses me oleme arutelud lõpetanud. see oli meie esimene olulisem teema täna ja me jätkame nüüd Euroopa üldeelarvega aastaks kaks tuhat kuusteist kõik ja meie raportöör proua Spiraki on kohal. ja te teate, et komisjon võttis vastu avalduse, millega seoses aastaks kaks tuhat kuusteist ja konsolideeritud eh, eelarveprojekt kahekümne neljandal juunil, tehes ettepaneku ähm, rubriigis üks B eh, maksete assigneeringu nelikümmend üheksa miljardit ja makse aktsianeeringud umbes nelikümmend üheksa miljardit. riigikomisjon igal aastal eh, võtab oma arvamuse resolutsiooni kohta mis esitatakse koos Euroopa Parlamendi arvamusega Euroopa Liidu eelarve kohta ja juhtkomisjon selles ettevõtmises on eelarvekomisjon. täna proua Spiraki, meie raportöör, tutvustab oma arvamuse projekti. ma teen ettepaneku muudatusettepanekute esitamise tähtajaks esmaspäev, kakskümmend seitsmes juuli kaks tuhat viisteist kell viis pärastlõunal. antud juhul, kui kahekümne seitsmendaks juuliks esitatakse muudatusettepanekud, saame hääletada äh, oma koosolekul seitsmeteistkümnendal septembril. eelarvekomisjonis toimub äh, hääletus kaheteistkümnendal, kolmeteistkümnendal oktoobril. seega äh, eelarvekomisjon saab arvestada ka meie arvamusega ma teen ettepaneku eraldada eelarve arutelule kuni üks tund ja annan nüüd sõna üle proua Spirakile, meil on variraportöörid ja meil on ka Euroopa Komisjoni regio peadirektoraadi esindaja kohal, nii et me võime alustada aruteludega, proua Spiraki, sõna on teil. aitäh, proua esimees, kallid kolleegid ma koostasin selle arvamuse arvestades kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve ettepanekut ja selle mõju regionaalarengule. kuigi nõukogu võttis oma seisukoha vastu, on siiski tegelikult probleeme regionaalarenguga ja seda oleks vaja rohkem kontrollida. kõigepealt Äh, maksmata arved ja see, kas meil on piisavalt meetmeid nende arvete vähendamiseks ja hoolitseda sellest tulevikus sarnast probleemi ei tekiks. mis puudutab esimest, siis ma olen näinud, et äh, tõstetud on summad võrreldes aastaga kaks tuhat viisteist see on mõistlik ainult siis, kui eraldatud vahendid on piisavad selleks, et äh, jätkusuutlikult selle probleemiga tegeleda. teisalt on väga huvitav vaadata ka seda, et kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta ettepanek on suunatud kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist perioodi, et mitte kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend äh, perioodi, mis tähendab seda, et see tõstab küll eelmise perioodi jaoks ette nähtud makseid, kuid teiselt poolt äh, järgmine periood äh, toob ka endaga kaasa probleeme ja on meile hoiatuseks, see tähendab seda, et meil võib ka tulevikus sellega probleeme olla ja lõpetuseks tahaksin teie tähelepanu pöörata ka dokumendile, mille komisjon on välja pakkunud ja mis minu arvates küll näeb võimekust äh, äh, parandamiseks meil oli suurepärane koostöö eelmise arvamuse koostamiseks, mis puudutas siis kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvet ja mandaati ja sellepärast ootan juba põnevusega teie ettepanekuid. aitäh, järgmisena härra Von, kes on variraportöör. aitäh, suur tänu raportöörile nende ettepanekute eest, mis on lühikesed, aga tähtsad ja tõesti kõik väga tähtsad. ja tahaksin välja tuua selle, mis puudutab äh, miinus nelja protsenti rubriigis üks B. komisjon on kohe kindlasti oma analüüsi Äh, läbi viinud, aga siiski tuleks vaadata kas, kas neljaprotsendiline käiberu-, kärberubriigis B tagab ikka tõesti selle, et meil on piisavalt vahendeid järgmise aasta maksete jaoks, seda tuleb tõesti väga täpselt jälgida ja nagu raportöör mainis, maksmata arvete probleem on küsimus, mida me oleme juba väga palju arutanud. kakskümmend miljardit siis eelmisel aastal, komisjon ütles, et kakskümmend kaks miljardit on see selle aasta lõpuks, me tõesti peaksime küsima, kuidas on äh, äh tõesti seda vähendamist ette nähtud siin, kui maksmata arvete number suureneb. ja ma arvan, et oleks mõistlik äh, meil nõuda ka näiteid Äh, selle kohta, miks on probleemis tekkinud maksmata arvetega. komisjon on küll äh, mõned näiteid toonud, aga ma arvan, et tegelikult meil on ka piirkondades näiteid selle kohta, kus ettevõtted ja organisatsioonid ei saa vahendeid või saavad neid äh, hilinemisega just sellepärast, et maksmata arveid on nii palju. ja siis veel mõned punktid mida ma olen arutanud äh, raportööriga, mis küll selles raportis vist kirjas ei ole, esiteks kaasrahastamine, ma arvan, et mõnedes liikmesriikides ja piirkondades on ikka veel probleeme kaasrahastamise määr, leidmisega selleks, et projektidega edasi minna ja teiseks strateegiliste investeeringute fond, ma tean, et see peaks olema tõukefondidele lisaks, aga mulle tundub, et me tõesti peame hoolitsema selle eest, et ta on siis tõesti lisandiks ja ühendama neid fonde nii palju kui võimalik, aga nende lisamärkuste kõrval olen ma tegelikult täiesti rahul nende ettepanekutega, mida raportöör tegi. aitäh, kas on veel kolleege? Klerk E, poštovane kolegice i kolege, e, cijela Europska unija... aitäh, kallid kolleegid! Euroopa Liit e, praegusel hetkel üritab majandusele hoogu sisse lükata ja töökohti luua, eriti praegu, kui mõtleme olukorra peale Kreekale. mul on väga hea meel toetada raportööri seisukohta, et meil on vaja majanduskasvu ja töökohtade loomist ma arvan, et me peame pöörama tähelepanu avaliku sektori vahendite kulutamisele ja sellele, et me saaksime korralikke tulemusi. selleks, et me saavutaksime kõik soovitud eesmärgid, on meil vaja hoolitseda selle eest, et äh, väljamakseid tehakse õigel ajal. kahjuks äh, maksmata arved võivad tõesti projektide jätkusuutlikkuse ohu alla seada VKE-d, kohalikud omavalitsused on väga haavatavad ja kui makseid õigel ajal välja ei tehta, siis neil ei ole võimalik projekte ellu viia. ja just sellepärast me leiame, et tuleks rohkem tähelepanu pöörata selle tähtsa probleemi lahendamisele. aitäh ja järgmisena härra Jakutšitš, palun. aitäh härra Scratch väga õigesti selgitas. E, härra Scratch selgitas väga ilusti oma suurepärases horvaatia keeles seda, mida mina tahtsin öelda, nii et ma teen lühidalt. toetan seda, mida ütles proua Spiraki. lühike kommentaar Spirak, proua Spirakile, härra Voonile. kas te võiksite äh, vaadata, kas on võimalik teha järgmist ja ma arvan, et see on võimalik, sest ma arutasin seda eelarvekomisjoni juhiga. kas oleks võimalik sinna lisada veel küsimus, mis puudutab Aadra ja Joonia mere strateegiat? me komisjonis hääletame selle üle ja ma arvan, et oleks väga hea, kui see strat-, strateegia oleks ka sees, et meil oleks mingid vahendid, nii nagu on teiste strateegiate jaoks ette nähtud, nii et äkki me saaksime selle Prosperakiga raportisse sisse panna. ja kui me ei tee seda, siis me äkki peaksime mõtlema selle peale, kuidas vahendeid saada, sest meil on neid vaja. Thank you, madam D'Amato. aitäh, proua D'Amato, palun. Grazie, grazie, president. Io ringrazio la collega Spirag-. aitäh proua esimees, suur tänu proua Spirakile tehtud töö eest. ka mulle valmistavad mured äh, see, et rubriigi üks B maksete assigneeringuid vähendati nelja protsendi võrra ehk siis neljakümne üheksa miljardi euroni võr-. ja me küsime nüüd, kas meil on piisavalt vahendeid selleks, et äh, tagada maksed äh, rubriigis üks B sest meil on veel kahe tuhande viieteistkümnendast aastast maksmata arveid kakskümmend miljardit ja sisuline planeerimine mõeldes aastale kaks tuhat kakskümmend, me ei tohi korrata minevikus tehtud vigu. mind tõesti huvitab see, kas meil on üksikasjalik prognoos tehtud äh, rubriigi üks maksete ja assigneeringute kohta ja ma tahaksin täpselt teada, milliseid näitajaid kasutatakse selleks, et me saaksime võrreldavaid andmeid äh, ja et me saaksime olla kindlad, et need makseid ka tehakse. Te teate ju, et äh, uus ühtekuuluvuspoliitika näeb ette, et äh, eesmärgid ka tõeliselt saavutatakse ja et mitte ei kulutata ainult vahendeid. meil natukene aega tagasi komisjon äh, ütles, et paljudes piirkondades kulutatakse Euroopa vahendeid, aga samal ajal tulemusi ei ole. nii et vahendeid ei tuleks kärpida äh, piirkondade jaoks ja ühtekuuluvuspoliitika jaoks üleüldiselt, vaid me peame hoolitsema selle eest, et meil on selged tulemusnäitajad, millega saab hinnata, äh, mis saavutati, kus tehti vigu ja kus kodanikel on võimalik näidata, et eesmärke oli tõesti võimalik saavutada ja et tähtis ei ole mitte ainult vahendite suurus, vaid ka see, kuidas neid kulutatakse. ning lõpetuseks tahtsin veel äh, lisada seda äh, märkuse administratiivse võimekuse kohta. ka ühtekuuluvuspoliitika peab sellega tegelema. aitäh, järgmisena härra Ederich, palun. aitäh! sellest ajast, kui olen selle komisjoni liige, on mulle jäänud mulje, et ma olen nagu oma lemmikfilmis. lõputu küünlapäev nimelt, et meil on tohutult palju äh, projekte äh, mis mõjutavad kõik erinevaid äh, valdkondi, meil on väga suured eesmärgid, aga raha selleks ei ole. ei ole piisavalt raha, on küll miljardeid eurosid, aga neid ei pumbata nendesse skeemidesse. tundub, et see kõik nagu korduks ja korduks, et meil ei ole piisavalt raha. tahtsin öelda, saan aru, et olen vähemuses siin komisjonis äh, ma leian, et kui äh, me neid vahendeid kulutame, siis see peaks minema spetsiifilistele projektidele selleks, et kohalikku majandust äh, toetada. aga kui me nüüd võtame sellise suure laiapõhjalise lähenemise ja vaatame neid üüratuid summasid, siis kas see pole vastutustundetu, kui aruteludest tuleb selgelt välja, et meil on siin oht, et äh, ettevõtetele ei maksta õigel ajal ja et kõik need süsteemid, jah, isegi kui lootused on suured, eesmärgid on suured, äh, tegelikult äh, surutakse need ettevõtted seina äärde sellepärast, et neil ei ole vahendeid projektide lõpuleviimiseks, nii et minu nõuanne teile oleks äh, tagasihoidlik nõuanne, et olge siin ettevaatlikud. jah, ma saan aru, et te tahate neid ilusaid asju teha, aga vaadake, milline on reaalsus, meil ei ole siin lõputut summasid. Thank you, Mr Hetman aitäh, järgmine kõneleja, härra Hetman, aitäh! kõigepealt äh, suur tänu kolleeg Spiraagile. minu arvates on tegemist äh, suurepärase arvamusega. muidugi on mõistlik öelda, et meile valmistab muret see, et äh, vahendeid kärbiti nelja protsendi võrra. aga sellegipoolest leian mina, et ähm, me peaksime ära kuulama ka komisjoni selgitused. komisjon peaks meile selgitama, kuidas me peame sellest nõiaringist välja tulema. nõiaringist, äh, mille puhul meil ei ole piisavalt vahendeid ja arved on maksmata ja kuidas see on äh, kooskõlas äh, maksmata arvete tasumise plaaniga. aitäh! aitäh! meenutan teile, kallid Regionaalarengu Komisjoni liikmed, jah, härra Mann ja härra Roll saate ka kohe sõna, lihtsalt vastuseks nendele kommentaaridele. et meil oli töörühma kohtumine, Regionaalarengu Komisjoni töörühma kohtumine, kus keskenduti just maksmata arvete probleemile. ja me saime üksikasjalikku informatsiooni Äh, komisjonilt selle kohta, kuidas komisjon kavatseb selle probleemiga tegeleda. mul on väga hea meel ja ma olen tänulik proua Spirakile, et ta osales selles kohtumisel, et meil oli võimalik seda küsimust arutada. me oleme valmis seda informatsiooni edastama, mida arutati nendel kohtumistel ja ma olen veendunud, et äh, me tuleme selle küsimuse juurde tagasi, me arutame seda veel kord ja me oleme valmis ka isegi kordama seda kohtumist äh, rohkemate liikmetega, rohkemate regionaalarengu komisjoni liikmetega, selleks, et olla kindel, et kogu informatsioon on teil kõigil olemas, sest meil valmistati ette, regionaalarengu komisjon valmistas selle ette ja see oligi minu märkus. ja nüüd saab sõna härra Pruua. Merci madame la présidente, le projet d'avis euh, euh, évoque la baisse. aitäh. arvamuse eelnõus räägitakse sellest, et rubriigi üks B maksete assigneeringuid vähendati ja me teame, et kahe tuhande kuu-, viie, kaheteistkümnendal aastal juba tõsteti ainult ühe koma seitsme protsendi võrra selle rubriigi vahendeid. me soovime aga nutikat majanduskasvu ja nüüd meil vähendati summasid viiekümne ühelt miljardilt neljakümne üheksale miljardile ehk siis nelja protsendi võrra. see kärbe vähend-, suurendab veelgi maksmata arvete probleemi, see valmistab meile väga palju muret, sest äh, tegelikult seisame nüüd ju selle küsimuse ees, et kuidas äh, liikmesriigid, mis peavad neid programme ellu viima, üldse saavad äh, programmideks vahendeid välja maksta. Euroopa Liit kaotab oma usaldusväärsust. avaliku sektori vahendite ümberjagamine lihtsalt ei toimi ja projekte ei viida läbi nii hästi kui võimalik, eriti just piirkondliku tähtsusega programme. kuidas äh, on võimalik piirkondadel äh, tegeleda selle maksmata arvete probleemiga, kes teab, võib-olla see probleem suureneb veelgi, me teame, et piirkondadel on niigi piiratud vahendid ja see mõjutab ka väga palju pi erinevate piirkondade eelarveid, kui vahendeid ei tule, jah, saan aru, täiskogul on kõik nõus, et VKE-sid tuleb toetada, tuleb hoolitseda selle eest, et töökohti luuakse, kuid kahjuks ei mõtle mitte keegi selle peale, kuidas äh, see kõik mõjutab VKE-de arengut, et meil on arved maksmata. see on täiesti uskumatu, on täiesti uskumatu see, et äh, eelarves on nähtud kärbe kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve jaoks, aga samal ajal teatud äh, ridadel summasid tõstetage, mõelge näiteks äh, äh, siin kodanikkonna vahendite peale ja ka turvalisuse peale äh,, samamoodi äh, mõelge ka selle peale, et meil tuleb reageerida suurenenud rändevoo peale, Euroopa välispoliitika peale, seal on näiteks kakskümmend kaheksa protsenti rohkem vahendeid ette nähtud, ka administratiivkulude jaoks on äh, kaks protsenti rohkem ette nähtud vahendeid. Need olid ainult mõned näited, mis ma tahtsin siin välja tuua. aitäh ja nüüd härra von Nistelrooy. proua esimees, tulen tagasi nende märkuste juurde, mida teie just äsja tegite. punkt üks, ma arvan, et seda tuleks karmimalt sõnastada, siin öeldakse, et võtab murega teadmiseks. ma kasutaksin sama sõnu, mida eelkõneleja ütles, see on täiesti õudne olukord. see ei aalista mitte meile muret, vaid see tekitab tõesti siin täiesti hädasignaale ja vaadake seda teist punkti ka, see kõik ei toimi, kui meil on vähem vahendeid, siis kuidas on teil võimalik probleemi lahendada, meil ei ole siin mingit teuseks mahinat, mis kukub taevast alla ja et liikmesriigid äh, äkitselt ei taha enam neid programme ja neid programme täita ja et äkitselt vabaneb mingi raha. no kui te selle peale loodate, siis tõesti, äkki juhtubki. aga meil on siin komisjoni tegevuskava, mida on vaja rahastada ja samamoodi peab olema ka maksekava äh, arvete tagasimaksmiseks. väga palju on räägitud ka sellest, kuidas nad kavatsevad teha. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal me ei näinud mitte mingit asjade paranemist, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, kes teab, kui palju meil on siin maksmata arveid, mis saab nüüd siis kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, kui midagi uut ja revolutsioonilist välja ei töötata, siis jääb kõik samamoodi. ja peale selle tulevad uued programmid juurde, nii et me oleme tõesti rohkem kui mures, me peame ütlema, et nii ei lähe need asjad. me ei saa siin äh, kärpeid teha ja samal ajal lubada, et programmid äh, viiakse läbi ja tegelikult äh, võiks esimees meile ka rääkida seda, mis saab sellest komisjoni tegevuskava rahastamisest kui meie peame ka selle kohta arvamuse koostama, ma eeldan, et äh, see tuleb kohe varsti, me ei pea siin tõesti ootama niikaua, kuni kahe tuhande viieteistkümnendas aasta läbi saab, siis on kõik läbi juba ja möödas, meil on vaja kohe. ja just äsja siin öeldi ka, et äh, tegelikult äh, valmistab see meile muret, et kui liikmesriik ei leia ise neid puuduvaid vahendeid ja ei lapi neid auke, siis tekib meil suur probleem. ja üleüldiselt ma tõesti vaatan siin proua Spirakit, kes siin nii rahulikult istub, pea käte vahel. ma arvasin, et ta, kas ta magab, küsisin, kas ta magab, ta ütles, et ei. ma ei tea mulle tõesti tundub, et äh, lihtsalt töömoraal erinevates riikides on erinev. Thank you very much. Other colleagues? Hmm. suur tänu, teised kolleegid, on veel küsimusi? ei ole, sellisel juhul annan äh, Euroopa Komisjoni esindajale sõna. härra Vitski, palun. Regio peadirektoraadist. suur tänu head parlamendiliikmed. tahaksin öelda kahte asja. esiteks, nagu te juba ütlesite, siis meil oli töörühm, mis äh, maksete äh, plaani ja ka tasumata arvete äh, küsimusi arutas ning kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta töörühm on juba äh, äh, tegevuses selle kallal, kuidas äh, tasumata arveid eelmisest perioodist kiiresti tasa, tasuda. kaks tuhat seitseteist, kaks tuhat kolmkümmend saame ehk sellest hädast lahti, kaks tuhat kuusteist ka, kui läbirääkimiste jooksul ei ole mingisuguseid kärpeid ette näha ja siis on muidugi vaja ka vastavalt äh, maksete prognoosile äh, kaks tuhat äh, kuni kaks tuhat kakskümmend perioodini, sest seitseteist kuni alates seitsmeteistkümnendast aastast on paljud programmid lõppemas ja tasuta, tasumata arved perioodis kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist on vaja ära tasuda ning samuti on äh, vaja laenu selleks, et äh, oodatud äh, kuhjunud tasumata arved ka selle aasta lõpuks ja järgmise aasta alguses tasuda. ja teine asi, mis puudutab maksetega viivitamist, siis praegu võin teile ka öelda, et liikmesriikide nõudmistel makstakse kuuekümne päeva jooksul nende arved Regio peadirektoraadi poolt ja vastavalt äh, siis kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend perioodi sätetele, nagu te teate, siis me teeme kõik äh, selleks, et äh, tulevikus selliseid võlgnevusi vältida, aga muidugi on meil algse ja eelfinantseerimise jaoks olemas vahendid, piisavad rahavood et annab see seetõttu programmide ja ka ja otseste hüvesaajatele jaoks, nii et ähm, me järgime nüüd siis ka läbirääkimisi, mis puudutab selle konkreetse kaks tuhat kuusteist äh, eelarve eelnõud ja vaatame, mis saab. suur tänu, äh, proua Spiraki, palun, kas tahaksite äh, kuidagi vastata? As I've already told you, I'm waiting for proua juhataja, ma juba ütlesin, et äh, muudatusettepanekutes arvestan ma kõike seda, mida siin selles saalis on öeldud, aitäh. suur tänu. suur aitäh kõigile, kes selles arutelus osalesid. tuletan teile meelde, et kakskümmend seitse juuli äh, seitseteist kolmkümmend on muudatusettepanekute tegemise tähtaeg ja Äh, meie hääletamine toimub seitsmeteistkümnendal septembris, äh, septembril selle otsuse lõppversiooni üle. Läheme edasi oma päevakorraga ja toimub koordinaatorite koosolek. ülejäänud kolleegid, palun kohtume homme kell üheksa hommikul.